Colleagues, I'm going to make a quick start this morning because we have a very packed agenda um.... hakkame päevaga pihta, sellepärast et päevakord on üsna tihe. nii et kui sooviksite istet võtta, siis äh, saabki pihta hakata tänase tööga. kõigepealt päevakorra vastuvõtmine. meil on terve rida muudatusi, päevakord on teie ees, päevakorda on juba muudetud mõnda punkti ja järgnevad muudatused olid siis päevakorra projektil, päevakorrapunkt kaksteist, arvamuste vahetuse härra Timmermansiga äh, lükati edasi libe kahekümne teise märtsi koos, koosolekuks seitseteist kolmkümmend. uus päevakorrapunkt kolmteist lisati juurde ja komisjon teeb ettepaneku nõukogu otsuse kohta Schengeni akii sätete rakendamisest ning äh, kahjuks on tegemist ainult pooletunnise kohtumisega, see on ebatavaline, aga meil on siis pärastlõunal pooletunnine kohtumine. raportööriks on härra Melo, nii et kui kellelgi ei ole midagi vastu sellele päevakorrale, siis võta, loeme selle vastuvõetuks. tõlge horvaatia ja keelikeelde ei ole paraku jällegi kättesaadavad täna ja koordinaatorite see seda koordinaatorite soovitamise ajal, siis on meil ka raportööride äh, ametisse nimetamine, proua Krispek äh, valiti uueks äh, koordinaatoriks ALDE fraktsiooni perest. õnnitleme teid, härra Lennarts, Rahvapartei on raportööriks nimetatud Schengeni infosüsteemi teemaga seoses härra Coelho Rahvaparteist Äh, sisse, raportöör ja härra Coelho uuesti, äh, jällegi teine SES e raport, esi, SES e raport äh, proua Kriisbäck siis konfiskeerimise määrused proua Ernst Kuue parlamendi ning nõukogu määrus isiku andmete kaitse ja Euroopa Liidu institutsioonid, Marju Lauristin sotsiaaldemokraatide perest äh, parlamendi ning nõukogu määrus, mis puudutab äh, eraelu puutumatust äh, elektroonilises kommunikatsioonis, äh, härra Melo Rahvapartei perest, nõukogu määrus Schengeni aki rakendamise üle ning e-, SIS-süsteemi rakendamise üle Horvaatia Vabariigis ning arvamuste jaoks härra Jažek Aldest on nimetatud eelarve kaks tuhat kaheksateist arvamuse koostajaks ning kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta muudatuse eelarve äh, arvamuse koostajaks. kas komisjon toetab neid äh, ametisse nimetajaid? jah, äh, siis delegeeritud ning rakendusaktid, päevakorrapunkt number kolm üheksakümmend kaheksa, kakskümmend kolmteist määruse ja meil on aega esimese detsembrini kaks tuhat seitseteist, et reageerida juhul, kui parlament ei taha laiendada delegeerimist, tegemist on kohustusliku sammuga komisjoni poolt, artikkel kaheksateist lõige üks kutsub üles esitama raportid Euroopa Parlamendile teiseks septembriks kaks tuhat seitseteist ning komisjon peaks analüüsima kõiki probleeme seoses selle määrusega ning äh, analüüsima ka äh, õigusloomeliste muudatuste teostatavust, sealhulgas ka ähm, võimalust määruse reguleerimisala laiendava, laiendada. niisiis, artikkel, lisaks sellele artikkel neliteist kaks äh, nõuab, et komisjon koostab raporti delegeerimise kohta ja mitte enne, kui äh, üheksa kuud enne viieaastase ettemääratud perioodi lõppu ehk siis esimeseks juuniks kaks tuhat seitseteist. päevakorrapunkt neli, elektrooniline hääletus, pange oma elektroonilised hääletuskaardid valmis. päevakorrapunkt number kolm, äh, muudetud kujul. Dublini raport, raportööriks Cecilia Wikström kes saab teha väike sissejuhatus, nagu me teame, Euroopa ühise varjupaigasüsteemi reformiga seoses esitas komisjon eelmise aasta maikuus ettepaneku muuta Dublin kolm määrust ja enne, kui annan nüüd sõna meie raportöörile Cecilia Wikströmile, kes tutvustab meile oma raporti projekti, tuletan kolleegidele meelde, et tegemist on äh, ülevaatamise protsess, protseduuriga artiklisest, päevakorrapunktist, kodukorrapunktist sada nelikümmend kolm vabandust, sada neli lähtuvalt ning alati tuleb esitada ka põhjendus sellisel puhul. tegemist on väga tähtsa raportiga ja nüüd, kui me oleme tee, korralduslike asjadega ühele poole saanud, annangi sõna raportöörile, Cecilia, sul on sõna. palun. suur tänu. esimees, kallid kolleegid, ma arvan, me oleme kõik päri sellega, et viimastel aastatel on äh, Dublini süsteem täielikult kokku varisenud. tegelikult see süsteem ei ole toiminud mitte kunagi nii, nagu me kavandasime. praegune süsteem on liiga suureks surveks äh, eesliini liikmesriikidele, eeskirjad on äh, liiga keerulised ning kutsuvad üles sisserändajaid mitte ennast registreerima äh, oma teed minema, see jätab neid sõltuvusse inimkulleritest ning ka liikmesriigid ei soovi potentsiaalseid varjupaiga taotlejaid registreerida, kuivõrd nad tunnevad muret selle eest, et nad pärast vastutavad nende taotluste eest. nii et komisjoni reformi ettepanek annab mulle, meile võimaluse see süsteem täielikult ümber kujundada, süstemaatilised puudujäägid kõrvaldada. ma arvan, et on võimalik üles ehitada korralda-, hästi korraldatud ning tugev varjupaigasüsteem kogu Euroopas, aga selleks me peame kõik olema piisavalt julged ning äh, kaaluma täiesti uusi lahendusi ning äh, peaksime lõpuks ometi kaevikutest välja ronima. üks asi aga tuleb selgelt välja öelda. nimelt igasugused äh, lahjad kompromissid, mis on ainult kompromissi pärast äh, sõlmitud, äh, ei pane kunagi vastu reaalsuse survele. selliste kompromisside aeg on läbi, seekord tuleb saavutada õige lahendus. olen lähtunud neljast üldpõhimõttest. kõigepealt kõik liikmesriigid peavad osalema selles süsteemis varjupaigataotlejate vastuvõtmine ei saa jääda ainult käputäie liikmesriikide vastutuseks. teiseks, välispiirid, piire tuleb äh, nagu kord ja kohus hallata. see tähendab seda, et eesliini äh, liikmesriigid peavad kõik varjupaigataotlejad registreerima, kõik sissetulijad registreerima ning äh, nagu kord ja kohus kaitsma Euroopa Liidu välispiire. kolmandaks, varjupaiga taotlejate sekundaarsed liikumised tuleb peatada. me peame selgeks tegema, et tegelikult ei ole varjupaiga taotlejatel oma vaba valikut ning ainukene võimalus õiguslikku staatust saavutada on õiguslikust menetlusest kinni pidada. kõik lüngad tuleb kõrvaldada. ja lõpetuseks, see süsteem peab olema usaldusväärne ka varjupaiga taotlejate jaoks. parem teavitamine juba varases faasis põhjendatud õiguslikud äh, tagatised äh, vähe, vähe haavatavate rahvusrühmade ning äh, alaealiste kaitse ning õiglane varjupaigasüsteem on selles osas väga tähtsad elemendid. nüüd aga konkreetsete ettepanekute juurde. kõigepealt solidaarsus ja korrektiivne jaotusmehhanism. mõned liikmesriigid endiselt, nad on seda juba korduvalt öelnud mulle, eelistaksid siiamaani ad hoc meetmeid, mille üle langetab otsuse nõukogu ja nad ei soovi siduvat ümberpaigutamise süsteemi. mina olen veendunud, et see ei toimi ja ei hakka toimima mitte kunagi see on tegelikult just olnud meie viimaste aastate äh, poliitiline lähenemisviis. võtame näiteks ajutise kaitse direktiivi, ala, äh, varase hoiatuse süsteem äh, Dublini määruses, mitte kunagi, mitte kunagi ei kasutatud neid kahe tuhande viieteistkümnenda aasta kriisi ajal. selle asemel aga on võetud erinevaid erakorralisi ümberpaigutamise meetmeid, kus liikmesriigid ei ole suutnud tegelikult ümber paigutada isegi mitte väikest osa nendest varjupaiga taotlejatest, kelle ümberpaigutamises tegelikult kokku lepiti. nii et ad hoc otsuste süsteem, mis sai alguse ka nõukogu otsusega, on mõistud, mõistetud hukka minema ka tulevikus. see on juba ette määratud läbikukkumisele ja siis me loome jällegi uue kriisi eelised ja, ja uus Dublini süsteem kukub uuesti kokku. kallid kolleegid, ma olen veendunud, et Schengeni süsteem ei äh, jää ellu, kui me sealt sedasi edasi jätkame meil on vaja nüüd pragmaatilist, automaatset, siduvat ümberpaigutamise mehhanismi, et me saaksime varjupaigataotlejad ülekoormatud liikmesriikidest ümber suunata. me peame oma ümberpaigutamise kahe otsuse süstemaatilistest puudujääkidest õppima ning äh, peaksime looma sellise süsteemi, mis praktikas ka toimib. teen ettepaneku, et me lähtume komisjoni ettepanekutest ümberpaigutamise kohtu, äh, kohta, kuid äh, me natukene muudame need põhjalikumaks, me võtame kolm Dublini vastuvõtumenetlust ära sealt, sellepärast et äh, nendega pandakse eba õiglane surve eesliini liikmesriikidele. mina teen ettepaneku, et viiksime sisse lihtsustatud äh, perede taasühendamise mehhanismi, mis võimaldaks äh, kiiremini peredel taas kokku saada, ilma et peaks läbima keerulisi menetlusi liikmesriikide vahel. sellised menetlused on olnud perede taasühendamise takistuseks. teen ettepaneku ka äh, sellise äh, mestimise mehhanismi kohta, mis võimaldab liikmesriikidel äh, pöörduda liikmesriigi poole, kes vastutab tema taotluse eest ähm, juba enne seda, kui liikmesriigil see kohustus tuleb, siis liikmesriik saab loomulikult ise otsustada, aga, aga taotleja saab tuua omad põhjused ähm, liikmesriigi valikuks, näiteks et äh, tal on seal peresidemed, et ta on töötanud mingis ettevõttes äh, või oskab selle riigi keelt või äh,, või tunneb selle riigi kultuuri. see oleks siis äh, artikkel üheksateist hmm ja siin lähtume sellest, et kui liikmesriik teab, et ta peab saama äh, teatava arvu äh, varjupaiga taotlejalt korrektiivse jaotusmudeli kaudu, siis oleks loogiline võtta vastu see, neid taotlejaid, kes on näidanud üles ise soovi sellesse liikmesriiki minna või äh, varjupaiga taotlejad, kui, kui niikuinii tulevad neile varjupaiga taotlejad mehhanismi kaudu siis teen ettepaneku, et liikmesriigid saaksid ka rühmadena registreerida Euroopa Liitu tulles ja, ja nii võiks nende siirdamine leida aset koos. see ei äh, anna neile õigust valida konkreetset liiklusmiiki, kuid see annab neile õiguse ka rühmana, sõprade rühmana, äh, ühiselt äh, samasse liikmesriiki minna kui need tegemist on inimestega näiteks, kes on koos reisinud, siis me ei löö lahku neid inimesi, kes on juba pikka aega koos reisinud. see vähendab teiseste liikumiste ohtu ning lihtsustab haldusmenetlusi. ei ole vaja äh, tõlkida nii suuliselt kui ka kirjalikult korduvalt äh, seetõttu siis äh, jaotusvalem, äh, liikmesriigid, kellel on vähe kogemusi äh, varjupaigataotlustega ja varjupaigataotlejatega, äh, saavad esimestel, esimesel viiel aastal vähem äh, taotlejad selleks, et nad saaksid vastava vastuvõtuvõime üles ehitada ja samas liikmesriigid, kes on varem saanud palju varjupaigataotlejaid, saavad ka edaspidi nii, aga siis järk-järgult hakkab nende vastutuse osakaal vähenema. minu arvates on see õiglane süsteem ning see võimaldaks liikmesriikidel, kes ei ole väga innukalt suhtunud ümberpaigutamisele, kasutamisse äh, tegelikult ka oma jah-sõna kaasa, äh, jah-sõna öelda selle süsteemi suhtes tahaksin äh, tugevat ümberpaigutamise süsteemi ning välispiiride kaitset. paljud liikmesriigid tunnevad muret sellepärast, et korrektiivne ümberjaotusmeetod vähendab liikmesriikide võimekust välispiire kaitsta, kui tegemist on eesliini liikmesriikidega. me tegelikult peame kõik vastutama selle eest, et meil oleksid kompromissid minagi püüan seda saavutada. seetõttu teen ettepaneku, et sisse toodaks äh, erakorralise pidurimehhanism, mille kaudu oleks võimalik korrektiivselt ümberpaigutamise mehhanismi peatada, kui liikmesriik ei täida oma kohustusi ega äh, kaitse välis, välispiire ja kui, ja kui see liikmesriik ei registreeri nagu kord ja kohus äh, sisserändajad Eurotaki süsteemi erandi taotlemise ettepanek äh, ümberpaigutamisest, äh, millega tuleb kakssada tuhat äh, eurot sanktsiooni maksta, selle ettepaneku olen täielikult kustutanud. mina olen asendanud selle kahesaja tuhande juurdepääsuga struktuurifondi vahenditele, ma arvan, et Äh, ümberpaigutamine on solidaarsuse näide ning struktuurifondide väljamaksete peatamine, äh, täielik peatamine oleks äh, sobivaks vastukaaluks. ma arvan, et mitte, ma loodan, et mitte kunagi ei tule neid erakorralisi pidurimeetmeid ega, ega ka sellist erandivõimalust ka praktikas kasutada. aga nüüd teised liikumised. kui liikmes, kui sisserändajat ei ole Eurotakis registreeritud, siis on praktiliselt võimatu seda inimest äh, ühtegi teise liikmesriiki tagasi saata praegustest Dublini eeskirjadest lähtuvalt tulemus on see, et see riik, kuhu ta on reisinud, on äh, peaaegu automaatselt vastutav selle varjupaiga taotleja eest ning äh, varjupaiga taotleja on de facto saavutanud oma saavutuse seetõttu, oma, oma soovid ja seetõttu mõned liikmesriigid on äh, loobunud nende registreerimisest, kuivõrd äh, seetõttu nad tunnevad, et nad vastutavad selle varjupaigataotluse eest. ja mina muudan seda täielikult äh, kui tegemist on näiteks Austria ametivõimudega, siis ametivõimud võivad loomulikult ise kohe aru saada, et varjupaiga taotleja ei tulnud tõenäoliselt äh, langevarjuga ega kukkunud pilve pealt Austriasse, vaid tuli läbi teise liikmesriigi. ja sellisel juhul tuleb tema sissepääsutee kas tuvastada ja Austria võib selle inimese süsteemi sisestada ja ka ei pea kandma vastutust selle inimese eest, seda inimest võib saata ka mujale. praegusel hetkel oleks nii, et Austria vastutaks selle taotleja sisestamise eest. see koos teiste muudatusettepanekutega tooks kaasa selle, et ähm, äh, kogu äh, see kõik need põhjendused, mida on kasutatud selleks, miks mitte registreerida inimesi, äh, kaovad ära Äh, sellises liikmesriigis inimene saadetakse automaatselt teise liikmesriiki ning ametivõimud teavad, et kellegi registreerimine ei tähenda seda, et me hiljem jääme selle varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutavaks. varjupaigataotluse esitajal ei ole mitte mingisugust teist võimalust, kui jääda liikmesriiki, kes vastutab varjupaigataotluse läbivaatamise eest ning pidada menetluse tingimustest kinni. võib-olla see on küll karm, aga mina arvan, et see on ainus viis, kuidas me saame üldse vältida seda, et äh, varjupaigataotlejad äh, kasutavad kõiki võimalusi ja ja satuvad kullerite ning kuritegelike võigustike, võrgustike kätesse. meil on vaja nagu kord ja kohus vettpidavat prognoositavat süsteemi, mis tekitab inimestes turvatunnet. üks kõige keerulisemaid teemasid selles ettepanekus on see, kuidas käsitleda saatjata vala, alaealisi ja kuidas neid ümber paigutada. me kõik tahame sellist süsteemi, mis oleks nii hea kui vähegi võimalik alaealiste seisukohast. ja olgem ausad, ühtegi ideaallahendust ei ole Ähm, kui me anname võimaluse alaealistele alati äh, läbi, varbaga-taotluse läbivaatlemisel ja seal, kus nad on, siis äh, see valaks õli tulle ning annaks, äh, mängiks nad inimkullerite kätesse sest et nad tahavad minna sinna riiki, mida nad eelistavad ja see toob endaga kaasa tohutud riskid. me ei saa jätkata sellise olukorraga, kus tuhanded sisserändajate lapsed lähevad äh, igal aastal kaduma, nii nagu praegu on. ma olen veendunud, et äh, alaealiste huvides on see, et neile pakutakse kaitset äh, sotsiaalametivõimude poolt ning et nad saavad vajalikku toetust nii kiiresti kui vähegi võimalik kui nad tunnevad, et nad on turvalised, siis ei ole äh, enam riski, et nad äh, langevad inimkullerite või teiste kätesse, kes tahavad neid kurjasti ära kasutada. ja see on meie vastutuse küsimus, seetõttu teen ettepaneku, kus on mitmed äh, protseduurilised ning ka materiaalsed turvameetmed sees asjad, et alaealistele hooldaja tuleb kohe määrata Äh, sektorite vahelised meeskonnad peavad hindama lapse parema, parimaid huvisid, samuti äh, lastesõbralik äh, teavitusprotsess, kiire juurdepääs varjupaigamenetlusele liikmesriigis, kus neil on võimalus elada stabiilses ning turvalises keskkonnas see on kõige olulisem. olen kuulanud ära, mida vabaühendused, kes selle teemavaldkonnaga tegelevad, ütlevad. see ülesanne on raske, aga me, see on parim, mida me saame ühiselt ette võtta sellel on ka oma varjukülg, varjukülg on see, et saatjate alaealised äh, kantakse üle ühest liikmesriigist teise ning nad ei saa valida vabalt oma sihtkohta see eeldab ka seda, et kõik liikmesriigid pakuvad äh, häid äh, kvaliteetseid vastuvõtutingimusi alaealistele. ja veel üks tähtis teema. kui see süsteem, mida me üles ehitame, peaks ka praktikas vett pidama, äh, siis on vaja, et varjupaiga taotlejad seda usaldaksid, seda austaksid. ilma selleta ei saa selleks tuleb teavitusprotsessi parandada, tagada õiguslikud turvameetmed, tagada õig-, juurdepääs juriidilisele abile. Need on kõik investeeringud tulevikku, aga need investeeringud tasuvad ennast kiiresti ära, kui me äh, sekundaarset liikumisi suudame ära äh, hoida, kui me äh, apellatsioone suudame ära hoida ja kui me suudame sellega kaasa tuua vabatahtlikud siirdamised ja äh, kui te vaatate seda ähm, ettepanekut ise, uurite seda põhjalikult, näete, et ettepanek on põhja, äh, ambitsioonikas, aga ma leian, et see on ka realistlik ning tõenäoliselt toimib. tahaksin lõpetuseks tänada oma variraportööre, iga ühte neist tahaksin äh, tänada Euroopa Parlamendi ja komisjoni töötajaid ja, ja kõiki neid rahvusvahelisi organisatsioone, vabaühendusi, liikmesriikide esindajaid ja teisi, kes on aidanud kaasa selle raporti koostamisele. meil on nüüd ajalooline võimalus luua uus süsteem, mis on vastupidev, õiglane, tõhus süsteem, äh, mis praktikas toimib. haarakem siis härjal sarvist ning äh, asugem tegudele aitäh! suur tänu, Cecilia! tõesti tähtis teema ja mul on väga hea meel, et suurem osa variraportööridest on ka kohal, hoolimata sellest, et viimasel hetkel pidime päevakorda muutma. suur tänu teile selle eest ja lähen annan kohe varjupaiga temaatika variraportööridele sõna. meil on äh, täna päris palju aega selleks, aga aga samas äh, praktiliselt kõik tahavad rääkida, nii et hoolimata sellest, et aega on, äh, ärge liiga pikalt ka rääkige, varjupaika teema raportööridel, variraportööridel on äh, loomulikult natuke rohkem sõna. Grazie, presidente, eh, io devo proua Mussolini saab sõna. suur tänu teile, juhataja. ma tahaksin algatuseks öelda, et meil on suurepärased äh, äh, suhted ja kommunikatsioon olnud äh, raportööriga selle teema suhtes, mis ei ole võib-olla kõige lihtsam. mitmed uuendused, mis siia on sisse toodud, peaksid Dublini süsteemi muutma paindlikumaks. nii nagu enamik liikmesriikidest seda ootab ja nõuab see tähendab äh, rohkem solidaarsust, äh, rohkem vastutustunnet äh, igale liikmesriigile selles raskes olukorras. me näeme, mis on toimunud ja kuidas mitmed mehhanismid liikmesriikides ra-, ellu rakendatakse. esiteks tahaksin rääkida kõigepealt positiivsetest aspektidest see, mida ütles raportöör proua Wikström Äh, siis äh, tegutsesime juba komisjoni poolt ette pandud teksti alusel ning äh, menetlus vastuvõtumenetlus, mida juba mainis ka raportöör, tõmmatakse maha vastatus liikmesriikide puhul eh, ja teisi tegutsemine tähendab rohkem julgeolekut ning tegelikult ka integratsiooniprotsessi kiirendamist, samuti eh, Dublini kriteeriumi rakendamist, see kõik kokku on väga positiivne eh, korrektiivne mehhanism sajaprotsendise lävendi puhul vastab äh, loomulikult tegelikult ka sellele tugevale survele äh, just eesliiniriikide puhul ja see reegel loob reaalselt toimiva süsteemi, kus reeglid ka toimiksid ja seda on võimalik ka lihtsalt muuta. ka perede taasühendamise äh, ettepanek on väga hea, sellepärast et see viib kaasatuseni ka ning tähendab tegelikult ka taotluse esitajatele rohkemat paindlikkust. sest nii on võimalik äh, taotlejal endal äh, anda omad selgitused ja näiteks öelda, et tal on liikmesriigis X äh, lähedased või perekonnaliikmed ning seda peab siis tõestama nimetatud liikmesriik. see üldiselt aitab lihtsamini viia kokku omavahel perekonnad samuti see võimalus, et äh, sama kultuuri ja keeleruumi ning äh, oskustega inimesed äh, grupis saaksid ühtselt ta-, taotleda asüüli, aitab seda menetlust üleüldiselt kiirendada. ja menetluste kiirendamine on ju meie eesmärk, nii et kokkuvõttes väga positiivne lähtepunkt ka automatiseeritud võrgustike küsimus äh, esitas äh, proua Vikström, aga ma arvan igal juhul, et äh, siin on esiteks erandite võimalus ja teiseks sobib see kõik kokku solidaarsuspõhimõttega. siin on meil tõesti Dublini määrusesse kaasatud liikmesriigid nagu kord ja kohus. siis alaealiste kohta, see on kindlasti küsimus, mis on mulle eriti südamelähedane siinkohal on minu positsioon samasugune nagu Euroopa Kohtu lahendis ette nähtud. alaealiste puhul tuleb äh, käituda loomulikult äh, lapse huvides äh, ja mida vähem on siia-sinna loksutamist, seda parem nende jaoks peab asi olema lihtsam, meie siin muudkui räägime, räägime, sel ajal kaovad alaealised lihtsalt äh, organiseeritud äh, kuritegevuste võrgustiku käte vahele. ja kui siin oleks automatiseeritud võrgustik ja reeglistik, äh, kuidas alaealistega toimida kui nendel alaealistel on olemas juba lähedane või pereliige, siis oleks võimalik seda arvesse võtta. samuti on vaja kvalifitseeritud eestkostjat äh, alaealisele, kui alaealine Dublini süsteemi äh, siseneb äh, ja loomulikult peab olema kaasatud ka vastuvõttev liikmesriik. siin on meil tegelikult ka vaja eestkostjate paremat kvalifits-, eh, kvalifikatsiooni, sageli on need eh, kohapealsed eh, sotsiaalametnikud, töötajad, ametnikud, keegi kohalikust omavalitsust ja nii edasi. rohkemat kvalifikatsiooni on igal juhul vaja. rohkemat julgeolekut, solidaarsust ja vastutust pakub see ettepanek igal juhul. Elis Lain saab sotsiaaldemokraatide variraportöörina järgnevalt sõna, ütleb esimees suur tänu teile, esimees. tahaksin kõigepealt tänada Ceciliat väga, sellepärast et eh, nagu eh, teiste variraportööridega ka oleme teinud tööd, mis on väga raske ja see teema on väga delikaatne. nüüd tegemist on eh, selle määruse neljanda reformiga ja praegu ei ole aeg meil selle küsimuse algsest silmakirjalikkusest üle saada, me räägime siin ainult Euroopa väli, välispiiride riikidest, aga loomulikult äh, tegelikult komisjoni ettepaneku algne põhjus oli see, et ta tahtis rahustada neid riike, kuhu on kõige rohkem teiseseid liikumisi toimunud. ja ettepanek ei olnudki süsteemi tervikuna parandada mõningad kommentaarid minu poolt äh, selle osas, mis täna siin on juba öeldud. üleüldiselt tuletage meelde, et põhiline probleem on see, et kui me räägime siin komisjoni ettepanekust praegu, siis komisjon pole selle pilkugi peale heitnud. praegu otsivad nad mingisuguseid ähm, lahendusi meeleheitlikult, et püüda vältida igasugust solidaarsust äh, niimoodi, et nad saaksid omaenda huvisid teenida mis äh, puudutab äh, proua Wikströmi raportis toodud ettepanekuid, siis ma tahaksin äh, öelda, nii nagu proua Mussolinigi, millised on minu vaated asjale. esiteks vastuvõetavuse küsimus, me teame täpselt, kui palju on see meie aruteludes ikka ja jälle üles kerkinud. süsteemsete kontrollide rajamine vastuvõtu jaoks viiks selleni et eesliiniriikidele oleks veelgi tugevam surve. aga see tegelikult äh, annab ka liiga palju võimu kätte äh, sihtkohaks olevatele riikidele. nii et äh, see on oluline, et me tegeleksime selle küsimusega samuti on vaja tähtsust omistada ka rohkem perede taasühendamisele. see on väga oluline just eriti, kui räägime alaealistest. E, inimesed peaksid loomulikult minema riikidesse, kus on pereliikmed juba ees ja nemad peaksid siis ka kontrolli rakendama. samuti oleks e, väga hea, kui perekonna kontseptsioon oleks e, õigelt rakendatud, nii nagu see praktikas on automaatse ümberjagamise mehhanism on asi, millele me oleme üles kutsunud juba väga pikka aega ja me peame tegelikult praegusest süsteemist edasi minema ja vaatama äh, võib-olla seda vastutusvõimet äh, kesksemalt. komisjoni ettepanek oli väga abstraktne, sada viiskümmend protsenti äh, mis hakkas, oleks hakanud rakenduma alles siis, kui kriis juba oli puhkenud nüüd on sada protsenti madalam lävi. eesliini riikidel on niimoodi võimalik äh, korralikke vastuvõtutingimusi pakkuda, sellepärast et nende koormat kergendatakse. kõik äh, eksperdid on nõus, et äh, sunnisüsteem ei tööta, meil on vaja midagi, mis tõhustaks usaldust asüülitaotlejate ja liikmesriikide vahel ja me peame andma kindla perspektiivi inimestele, kes Euroopa Liidu tulevad, nende tuleviku küsimuses. seda tuleb teha ka mõistliku aja jooksul lihtsate menetluste läbi, millest on võimalik inimestel lihtne aru saada. mis teiseseid liikumisi puudutab, siis me peame kahe tuhande viieteistkümnenda aasta äh, resolutsioonis äh, kokku lepitud, me peame arvesse võtma nii palju kui võimalik äh, inimeste eesmärke ja huvisid, kuhu minna ja tahtmist ja mul on hea meel, et Cecilia on ka mitud teised küsimused siia pannud äh, ja ma loodan, et me leiame parima lahenduse. mul on äh, väga hea meel, et see diskretsiooniklausel on siia sisse pandud äh, ja ma loodan, et vastutuse võtmise kiirendamisega saab ka olema tegemist eh, siis, kui inimeste taust on ära kontrollitud. loomulikult eh, hooldusõigus või eeskoste on siin ka oluline küsimus, mida on puudutatud ja hea on see, et eh, neid kaitsemehhanisme tugevdatakse. samuti tahaksin ma viidata mõningatele küsimustele, mis mulle võib-olla väga ei meeldi, siirdeperiood nendele riikidele. esiteks, kes ei ole valmis vastu võtma asüülitaotlejaid. me oleme rääkinud juba üle kahekümne aasta asüüliprotsessidest ja ma arvan, et riikidel on tegelikult olnud võimalus juba üles seada vajalikud struktuurid, hädapidurimenetlus teeb mulle ka muret, sellepärast et ma arvan tegelikult, et nõukogu otsib absoluutselt kõiki võimalikke argumente, miks vältida liikmesriikide solidaarsus, solidaarsuse ülesnäitamist nende puhul, kellel seda on kõige rohkem vaja ma arvan, et meil on väga äh, oluline ülesanne meie ees, äh, see puudutab ka Euroopa Liidu usaldusväärsust ning selle tulevikku. nii et kui me tahame tõsist asüülisüsteemi äh,, nii et vastutus võetaks võrdselt riikide vahel, aluslepingutes on see juba kirjas, aga asi, me peame reaalselt midagi ära tegema selles osas. Daniel Dalton saab sõna ECR äh, variraportöörina äh, suur tänu teile, esimees, ja ma tahaksin tänada ka Ceciliat äh, selle raporti eest ning äh, jõupingutusi, mis ta on teinud variraportööride kommentaaride sisse äh, kaasamiseks ning meiega regulaarsel kohtumisel. kui Dublini määrus läbi kukkus, siis loomulikult see on oluline selleks, et kogu Euroopa sü-, sülisüsteemi alal hoida, meie jaoks on tähtis Mm, see asi nüüd õigesti ära teha ja mitte lihtsalt reageerida ja üle reageerida. alustame miinuspunktidest meie vaatenurgast vähe on öeldud, et ma olen pettunud äh, selleks, et äh, automaatne ja kohustuslik äh, ümberjaotamine kvootide järgi saab toimima nii, nagu komisjoni ettepanekus on kirjas. selline ümberpaigutamine on ebarealistlik ja vastuvõetamatu. minu esimene võimalus on sellel teemal sõna võtta ja ma ausalt ei tea, kust otsast peaksin lähenema sellele, sest et see on igast küljest vale, lähimuspõhimõtte küljest ja ka sellepärast, et pagulasi, nendega käiakse ümber kui mingite objektide või kaubaga ja ei saa sundida kedagi võtma vastu inimesi, keda nad ei taha võtma liikmesriikide poole pealt siis. nii et äh, äh, siin on mingisuguseid valikuvõimalusi, aga peamine mõte jääb samaks ja pagulastel ei ole see hea. kujutage ette, valitsus ei taha pagulast vastu võtta, neid sunnitakse sellest, mis keskkonda nad näevad, need inimesed, kes sinna siis jõuavad ja tahavad oma uut elu rajada uues riigis, see on täiesti vastuvõetamatu. Euroopa Liit äh, peab nägema, et äh, ta on vead teinud äh, äh, ja ei tohi neid korrata. liikmesriikidesse, paljudesse need süsteemid reaalselt ei rakendu ja need, kes on neid proovinud, ei seosta neid Dubliniga, nii et Dublin ka sellisel kujul kukub läbi. samuti teevad mulle muret need ettepanekud, mida Ühendkuningriigi ettepanekuna on Dublini süsteemi osalemises tehtud, siin raportööri pealt ja Iirimaa kohta ka. praegu on, oleme ju täiesti erilises positsioonis, nii et me ei saa praegu otsustada, milline meie tulevikusuhe asüülipoliitika osas välja näeb Euroopa Liiduga. ning äh, loomulikult äh, ei tohiks kõrvale jätta äh, Dublini süsteemis osalejaid üldse, nii nagu äh, raportöör praegu proovib. <clears throat> siis äh, Äh, kohustuslik ümberpaigutamine, üks trahv on teisega asendatud tingimuslikus äh, skeemis osalemise ja Euroopa tõuke- ja investeeringufondide vahel. täiesti õigustamatu otsus. see saadab liikmesriigile ja pagust, pagulastele samuti vale sõnumi ning seab ohu alla ka Euroopa solidaarsuse, sest sihkule võetakse need liikmesriigid, keda see ettepanek kõige rohkem puudutab ning mitte nende äh, liikmesriikide muredega ei tegeleta. nii et meil on vaja selles osas veel palju ära teha. Need on elemendid, mis mulle muret valmistavad selles raportis, aga väga palju positiivset tööd on ära tehtud siin ja ma tõesti tunnustan ja õnnitlen raportööri selle positiivse töö eest. näiteks teisese liikumise äh, vältimist, äh, menetluste kiirendamist äh, niimoodi, et esimese sisenemise riigist suunatakse valikuriiki pagulased ning äh, ka äh, info- ja teavitamistegevuse kvaliteedi tõstmine pagulaste suhtes. Äh, rahvusvahelise kaitse andmine õigussüsteemi sees aitaks neid inimkaubitsejate kätesse langemise eest vältida ma arvan, et me peame tegema rohkem selleks, et eh, inimesed eh, võtavad ette ohtliku tee Euroopasse oma eluga riskides, eh, sest neile jääb mulje, et nad saavad minna kuhu iganes nad tahavad. minu arust raport ei vasta sellele konkreetsele probleemile väga hästi ja mulle tundub, et julgustab pigem inimesi ohtlikule teele Euroopa suunas asuma ja ma arvan, et see ei ole küll asi, millega me, mida me peaksime tegema nii et selles suhtes tuleb midagi ette võtta. aga ma ootan äh, koostööd raportööride ja variraportööridega, et need probleemid äh, lahendada, kui me sinna jõuame. tähtis on, et meil oleks toimiv Dublini süsteem, et äh, tänase määruse probleemid saaksid lahendatud. suur tänu! järgnevalt Kornelia Ents, palun kuue variraportöörina. suur tänu, kõigepealt minu tänusõnad Ceciliale. peab ütlema, et äh, Cecilia teab, et me oleme väga kriitilised kogu selle süsteemi suhtes äh, vasakpoolsetena. ja endiselt on see nii. hea on, et me väga tihedat koostööd teeme ja tahaks edasi kakelda äh, Ceciliaga äh,. Dublin on surnud, kes midagi muud arvab, äh, siis on äh, kas äh, unelmates kinni äh, kaks tuhat viisteist juba näitas aastana seda, kaks tuhat kuusteist ja ka kaks tuhat seitseteist iga jumala päeva näol näitab, et Dublini süsteemid tööta ja kui me tahame midagi saavutada, siis on see liikmesriikide huvide mm, vaheline tasakaal ja selge, aga pagulaste oma samuti ja seda tuleb saavutada. ja Elis Lainil on selles osas õigus, et äh, see on Euroopa Liidu usaldusväärsuse küsimus, kas me suudame seda tasakaalu saavutada või mitte või mit-, või jah või ei mis on siin hea, alustame sellest. Eh, esiteks, et vastuvõtukontroll eh, ära jääb, väga õige, eh, siin me peame nõukoguga väga tõsiselt kähmlema, sellepärast et kui me räägime ohututest kolmandatest riikidest ja päritoluriikidest, siis igasugune pagulaste kaitsekonventsiooni mõttegi visatakse üle parda sellega. nii et vastuvõtukontroll ilmselt ei peaks ka üheski Euroopa kohtus vett aga me ei pea minema kohtuprotsesside ja otsusteni välja, vaid me peame olema kindlad oma tegevuses ja nõukogu ja komisjon peab selle äh, ka ellu rakendama, see on väga tähtis. teine, jah, muidugi äh, ainult isa, ema, laps ei moodusta perekonda, selge on, et äh, perekond tähendab rohkemat, see termin, mis meil on ka vastuvõtu direktiivis olemas, mis minu arust on väga hea, Äh, tuleb siin ka meile jälle vastu, minu arust on see okei okay.. ja selle poolt saan olla. mul on ka väga hea meel, et inimeste grupist räägitakse siin ükskõik äh, kas kolmkümmend äh, või kui palju, mina ei hakka siin seda maha tõmbama, aga minu arust on väga hea, et selline menetlus on olemas, sest sellel pikal teel Euroopasse juhtub nii mõndagi ja seda peab silmas pidama. siis on hea seda, et liikmesriikide vastutuskohutus on Äh, paindlikum äh, taotlustele vastata ka siis, kui nemad otseselt ei äh, ole vastutavad siis loomulikult infopagulastele väga hea, et nad teavad, eh, mis asi on Euroopa, millised riigid seal on, millised õigused mul on, mis, kus, kuidas toimib. Ehm, sellega olen päri. siis ka saatmata aja, eh, alaealised eh, õige. siin on muudatusettepanekuid tehtud ja peame väga selgelt vaatama, kuidas see üksikute pagulaste jaoks on. eestkoste peaks olema konkreetsem ja mitte teatud ametitega seotud, sellega ma olen nõus, aga kus on probleemid, no nii nagu ennegi, ja siin peame me variraportööride hulgast seda asja rääkima. nimelt äh, korrektiivne mehhanism. mina ei usu, et me sellise korrektiivse mehhanismiga äh, astume sammu edasi ja äh, ka õiglasema jaotuse poole liikumine, jah, ma saan sellest põhimõtteliselt aru, ja õige on ka see, et kõik liikmesriigid peavad oma panuse andma. aga ma arvan, et me ei tule nende eh, arutustega selles mõttes toime, et erinevatel liikmesriikidel on erinevad lähtepunktid ja ka see kakskümmend protsenti, kes siia juurde lisandub, põhimõtteliselt Äh, eesliiniriikides äh, Itaalias ja Kreekas äh, ei aita see ähm, asja lahendada, see proportsioon ei ole õige. ja ma arvan, et tulevikus peaks rääkima sellest ka, kui palju pagulasi vastuvatesse riikidesse peaks jõudma. loomulikult sõltub see ka asüülisüsteemidest, liikmesriikidest, kui palju ja kuidas need rakenduvad ja siis muidugi teised liikumised see on nagu mingisugune sõjahüüd jälle, et ei tohi äh, seda asja lubada. Äh, kui pered taasühinetakse, siis probleem laheneb. ei, ei lahene. väga selgelt peab ütlema, teiseseid liikumisi on nii kaua, kui äh, un-, Ungaris pannakse pagulased kinnipidamiskeskustesse, niikaua kui Bulgaarias äh, Äh, koerad ässitatakse pagulastele kallale, äh, nii kaua ei muutu mitte midagi, meil on vaja survestada liikmesriike, et äh, tõsine asüülisüsteem välja toetataks ja loomulikult on see ka üleüldise konteksti ja situatsiooniga seotud ja mina ütlen ausalt, et mina ei tea, kas Bulgaarialt saab nõuda sama asja, mida Saksamaalt. ma ei tea, kas väga vähe arenenud riigid äh, saavad selle ülesandega toime, nii nagu teised. ja meil on äh, üleüldiselt klassikaline äh, sisserändeühiskond äh, Põhja-Reini äh, äh Rheinland-Pfalzi liidumaal, vabandust, eelmisel aastal ainult käputäie sotsiaaltöötajatele tuli väga palju pagulasi aga nüüd ei ole neid mitte kusagil, kellegi eest hoolitseda ei ole, nad on, tegutsevad teistes valdkondades. ja muidugi suurtes riikides on hoopis teistsuguse proportsiooniga võimekused. Eh, ja sellised liikmesriigid eh, saavad paremini toime, teiste jaoks on surve väga suur. nüüd välispiiride kohta ja välispiiride asi suurepärane. vaatame näiteks Kreeka ja Itaalia asja, itaallased ja kreeklased peavad nüüd meie välispiire eh, kinni toppima Türgi ja teistega ja kui nad äh, seda ei suuda, siis äh, on nende ees raskused. siis võetakse tõukefondide rahad ära või midagi muud. mõelgem ikka, kuidas see asi koha peal on, mis on Kreeka saartel äh, lahti, kuidas inimesed peaksid sellega toime tulema. nii et need karmid reeglid, see on kõik teoreetiline ja sellega on mul suured probleemid. mis sanktsioonidesse puutub, siis äh, mul on väga hea meel, et see kakssada viiskümmend tuhat eurot äh, inimese kohta äh, võetakse ära, kui inimesi äh, vastu ei võeta, õige. aga nüüd, kas me teeme sellega ikkagi midagi tõsiselt hästi, kui me ütleme, et te saate tõukefondide raha vähem või üldse ei saa mitte midagi? me paneme selle makromajandusliku tingimuslikkuse tähe alla seisma, vähemalt regionaalpoliitika vallas seda tähendab, esimees sekkub aga kõneleja jätkab, ütleb, et äh, vaja on rohkem tõukevahendeid, sellepärast et äh, niimoodi on võimalik ka rohkem areneda. Äh, juba rääkisin päris pikalt, nii et mulle aitab, ütleb kõneleja. jah, ma saan aru, et tegemist on väga tähtsa küsimusega ja variraportöörid on väga palju töötanud selle kallal, nii ma olen sellest täiesti teadlik, aga siin on väga palju kolleege, kes soovivad sõna saada nii et hästi kähku nüüd edasi roheliste variraportöör Jean Lambert, kui te nelja minutit ei ületaks, oleks väga hea. jah, aitäh, ma tean, et äh, raportöör on tõesti väga palju tööd teinud ja üritanud tasakaalu saavutada erinevate nõudmiste vahel. sissejuhatuseks tahtsin teile meenutada, et meie asüülisüsteemi aluseks on ÜRO konventsioon ja minu arusaamise järgi konventsioon ei ütle, et sa saad valida, kes lastakse üle ukse, kes mitte, vaid et tuleb läbi vaadata nende taotlused, kes tulevad ja Dublini süsteem tähendabki taotluste läbivaatamist. mul on tõesti väga hea meel näha siin neid ettepanekuid, mis on tehtud just selleks, et hoolitseda sellega, et selle taotlusega sega-, tegeletakse, et seda lihtsalt ei äh, Äh, pandaks kuhugi sahtlipõhja, vaid et äh, tõesti oleks kindel, et midagi juhtub. me ju rääkisime ju siin äh, sellest, et millal saab taotlusi teha ja siin teised on öelnud, et taotluse tegemise võimalikkus, seda kasutatakse ära nii, et öeldakse inimestele, et nad ei või seda teha väga palju on räägitud ka lastest ja saatjate alaealistest, minu arvates on see väga positiivne. ja nagu siin ka juba öeldi, et meil on tõesti vajadus vähendada nende inimeste tulekut, sest just äh, lapsed ja saatjate alaealised on väga haavatav äh, inimrühm äh, ja tegemist on väga riskantse rühmaga. väga tähtis on, et meil on selge informatsioon keeles, millest inimesed saavad aru ei saa eeldada, et inimesed teevad otsuseid millegi põhjal, mis ei ole neile selge. või et nad tegelikult ei tea isegi, milline on süsteem. mis puudutab ümberpaigutamise süsteemi, siis sellest on ka väga palju räägitud, nagu te teate. minu fraktsioonil on väga suured probleemid komisjoni ettepanekuga meie arvates äh, komisjon jagab inimesi ümber nagu kaardipakki. Äh, ta üldse ei arvesta, kus nad on, millisesse liikmesriiki neid ümber panna või kuhu nad tahaks minna. meie fraktsioon sooviks, et äh, oleks võimalik teha nii-öelda positiivseid valikuid või vähemalt sel võimalus peaks olema äh, olemas, sest me ju räägime siin lõimimisest liikmesriikidesse ja see tähendab seda, et me peame vaatama ka seda, et kuidas vähendada tõkkeid lõimimise jaoks. ja liikmesriigid võib-olla äh, saaksid hakkama, kui on vähem äh, erinevaid keeli, äh, sellega saaks tõkkeid äh, vähendada ja peale selle, kui tulijad ise ka tunnevad, et nad saavad aktiivselt osaleda, siis see aitab ka olukorda parandada. Nad ei peaks arvama, et nad on nagu mingi kaup, mida lihtsalt ümber paigutatakse ja tõesti, siin on ümberpaigutamise süsteem, on neid, kes soovivad välja jääda, teisi, kes väga kriitilised selle suhtes on, aga me peame siin tõesti mingit lahendust äh, leidma. tõesti, me peaksime vaatama ka, kuidas siin kasutada tõukefonde olukorra lahendamiseks ja siin on ka terve rida muid valdkondi, mis meie arvates on väga hästi lahendatud me veel mõtleme, et mida me tahame siis äh, selle korrektiivse ümberjagamisega teha, tõesti, ma juba ütlesin, mis meie jaoks on siin tähtis, siis piirivalve mängib väga tähtsat rolli sellega soovime me ka tegeleda, aga me leiame, et see raport praegusel kujul on ilmselgelt väga heaks aluseks tulevastele aruteludele ja kiidame raportööri tehtud tööd tean väga hästi ja siis Siile ütles ka, et äh, arvatavasti veel lahinguid tuleb siin lüüa. aga vähemalt me tegeleme sellega ja väga positiivses vaimus selles komisjonis. aitäh, Jean! ja viimane variraportöör EFTD fraktsioonist, Laura Ferrara, palun. aitäh, president, aitäh, esimees ka mina tänan äh, Cecilia Wikströmi ja kõiki variraportööre, kolleege, sest ülesanne oli tõesti väga raske. ja on ka praegu ikka veel väga raske sellel ajaloolisel hetkel. meie seisukohad äh, on väga selgelt välja tulnud kõikidel kohtumistel. meie variraportöörid on väga kriitilised äh, Dublini reformi suhtes me ootame seda reformi juba kannatamatult ning äh, lähtume siis komisjoni ettepanekust. me eeldaks, et Dublini süsteemi reformimine äh, muudaks radikaalselt kogu Euroopa varjupaigasüsteemi, aga tundub, et nii see ei ole tegemist on ettepanekuga, millega tahetakse muuta kõike selleks, et mitte midagi muuta. nüüd teisese rände ärahoidmine, siin tahetakse äh, ohvriks tuua need riigid, kuhu inimesed esimesena jõuavad. ja sellega soovitakse siis teisi liikmesriike kaitsta rändevoogude eest. ja siis võiks ju arvata, et migratsioonivoogude äh, probleem laheneb ise, kui piisavalt kaua kannatada aga see tähendab seda, et äh, pagulasi hoitakse riikides, kus nad tegelikult üldse olla ei taha. tegemist on tõesti väga raske ülesandega, mitte ainult parlamendi, vaid ka Euroopa Komisjoni jaoks. see on väga selgelt välja tulnud ka viimastel kohtumistel ja ka parlamentide vahelistel kohtumistel. mõned ütlevad väga selgelt, et ei saa riiki sundida vastu võtma inimesi, äh, keda ta vastu võtta ei taha. ma arvan, et kas teil tõesti häbi ei ole? asüüli tagamine, varjupaiga andmine on moraalne õiguslik kohustus. me ei saa välja valida neid inimesi, keda soovitakse vastu võtta. tegemist on inimestega, kes äh, põgenevad sõja ja tagakiusamise eest. Äh, ja komisjon kindlasti üritab probleeme lahendada. ma tahaksin veel siin ka üksikult probleeme välja tuua. praeguse süsteemi paindlikkus, see vähene paindlikkus, mis on olemas, see põhimõtteliselt komisjoni uue ettepanekuga kaob ära liikmesriigid peavad hakkama vastutama selle eest, et rahvusvahelist kaitset pakutakse, isegi kui Dublini määruse kohaselt oleks rahvusvahelise kaitse pakkumise eest vastutav mõni teine riik. seda Merkel tegi juba eelmisel aastal. minu arvates raportööri ettepanek on väga huvitav, et ka teistele liikmesriikidele antakse õigus asüülitaotlus läbi vaadata jah, aga mulle tundub, et see on praktiliselt väga raske rakendatav kolleeg Schlein ütles ka juba seda, et äh, vastutuse ähm, äravõtmise klausel tuleks uuesti sisse kirjutada, siis äh, solidaarsus peaks olema võtmesõnaks äh, ümberjagamise puhul. olen nõus raportööriga, sest ta ütleb siin, et meil on vaja automaatset Äh, õiguslikult siduvat äh, ümberjagamissüsteemi, mis kehtiks kõikidele liikmesriikidele, isegi kui nõukogus on seda võib-olla väga raske läbi suruda. aga me ei peaks nüüd siin ootama, et mõni riik lihtsalt kukub äh, pagulaste koormal kokku, siis ähm, piirmäärade ärakaotamine ma arvan, et meil on vaja sellist meedet, mis toimiks automaatselt enne, kui on jõutud siis nii-öelda hädaolukorrani, siis vastutus liikmesriikidele, tõesti, see tuleb sisse viia selleks, et me saaksime ka sisse viia solidaarsuse, mis tõesti ka toimib. siis äh, see, et vastutavad need riigid, kuhu esimesena pagulased jõuavad, see tuleb ära kaotada, aga ilmselgelt see on siin praegu sees ja see on siin korralikult sisse kirjutatud suisa tugevamalt kui varem. ma tõesti, mul on tõesti väga hea meel, et raportöör üritab seda siin äh, leevendada, aga see, mis on kirjas, sellest ei piisa selleks, et survet vähendada nendele riikidele, kuhu pagulased jõuavad esimesena. see ümberjagamise süsteem peaks ju si-, selle kohaselt toimima ainult äh, hädaolukordades. põhiliseks kriteeriumiks peaks olema perede ühendamine. praegusel hetkel meil on väga vähe perede ühendamist ja väga raske on asüülitaotlejatel äh, lasta siis oma pereliikmetele järele tulla. me peame tõesti siin ka pere definitsiooni laiendama. me ei mõtle siin ju mitte ainult tuumikperet, vaid peret laiemas mõttes. kiiresti ja juba eelnevalt tuleb kontrollida, kus on asüülitaotlejal perekonnaliikmeid. menetlusi tuleb pikendada, äh, vabandust, menetlusi perede ühendamiseks tuleb just lühendada ja peale selle peaksid alaealised olema prioriteediks, nende taotlused tuleks esimesena läbi vaadata ja väga kiiresti. ma tõesti loodaks, et ähm, kaine talupoja mõistus võidab siin ja et me leiame ühise lahenduse Euroopa tasandil, mitte lahenduse, mis võetakse vastu valitsuste tasandil ja mille puhul siis äh,, kellel on kõige suuremad äh, musklid, need ka siis saavad äh, Äh, selle, mida tahavad. aitäh, suur tänu kõikidele ja ütle nüüd, kes on mul siin nimekirjas. härra Stehhovski, Kirkus, Alli Ahu, proua Svinberg, proua Komes, proua Jusit-, Krusitska äh, sellega paneksime nimekirja kinni, olete te sellega nõus? kõigepealt härra Stehhovski, palun aitäh mulle sõna andmast. ka mina olen selline eh, osaline variraportöör. jah, eh, ma tegelen põhiliselt finantsmäärusega eelarvekomisjonis, aga see on eh, seotud ka Gerard Depre raportiga. mis puudutab Dublini reformi, tahaksin toonitada, et ei tohiks siin ette näha karistusi ja sanktsioone. süsteem on võimalik üles ehitada äh, ühtekuuluvusvahendite vähendamisele või teistsuguste sanktsioonide leidmisele. minu arvates äh, tuleb tänada Cecilia Wikströmi raporti eest. ma tõesti leian, et äh, Äh, taotleja peaks jääma sinna riiki, kus äh, taotlus esitati, tuleb paremini kaitsta alaealisi ja peab olema ka võimalus äh, taotlejaid tagasi saata turvalistesse kolmandatesse riikidesse. peale selle me peaksime ka infot vahetama. ma olen nõus sellega, et me saame muuta seda riiki, kes vastutab asüülimenetluse eest ja me peame vähendama ka teisest rännet. aga on siin punkte, millega ma ei saa nõustuda, nagu näiteks artikkel äh,, lõige kakskümmend kaks punkt kolm, alalpunkt kaks, äh, siis samamoodi üks muudatusettepanek, äh, nimelt kakskümmend neli, siis äh, lõiket kuuskümmend kaks, kaheksakümmend kaks, kakskümmend neli punkt A. raportöör on siin teinud ettepaneku, et et lihtsalt äh, pannakse paika riik, Äh, ja midagi sa selle osas teha, mis puudutab äh, lõiget kakskümmend kolm all punkt kahte, siis sellega ma ei ole nõus, muudatusettepanekutega kakskümmend viis ja kakskümmend kuus ma ei ole nõus, sest need ei ole, need ei vasta minu seisukohale. ja ma arvan, et need muudatusettepanekud tuleks tagasi lükata, samamoodi ka kakskümmend üheksa ja kolmkümmend aga muidugi olen ma valmis rääkima raportööriga ja arutan temaga siis oma ettepanekud läbi, aitäh! We also have the qualifications. meil on veel ju järgmised äh, raportid ka, nii et äh, kaks minutit palun ja härra Kirkas järgmisena. aitäh, esimees, ka minu poolt suur tänu proua Vikströmile, sest ta on väga otsusekindlalt, aga samas ka äh, Äh, taktitundeliselt selle teemaga ümber käinud. suur tänu ka variraportööridele. tahaksin puudutada kolme teemat, mis on olulised Kreekale. ja komisjoni tekstis on siin tehtud väga olulisi muudatusi. kõigepealt eelkontroll, see on väga oluline. mõnede teemade puhul käsitleb äh, komisjon neid küsimusi väga detailselt, aga selle teema juures mitte äh, ehk siis äh, kas, kas jällegi peab see riik, kuhu varjupaigataotlejad kõigepealt jõuavad, kogu eelkontrolli läbi viima? see tähendab ju, et asi jääb ikka selliseks, nagu ta praegu on ja kogu see süsteem äh, variseb kokku, nii et suur tänu, raportöör on seda teemat äh, siin täpsustanud äh,. nüüd oluline on mõelda ka sellele, mis saab äh, Äh, pärast selle jaotusmehhanismi rakendamist. Äh, siin on oluline ka see solidaarsuse küsimus, ma olen nõus äh, raportööriga, et siin on näha ka palju silmakirjalikkust, mõned liikmesriigid ütlevad, et neid koormatakse ülepagulastega, keegi ei kirjuta ju ette, et tuleb vastu võtta iga pagulane Süüriast, aga on inimesi, kes vajavad humanitaarabi. kui Ungaris äh, toimub äh, maavärin, siis keegi ei ütleks ju, et, et meil ükskõik, mis seal toimub, me ei aita. see on ju absurdne. ja siis veel Schengeni kohta see on ju Euroopa õigustiku osa, varjupaiga õigus aga veel mitte, nii et siin ei tohiks neid erinevaid teemasid omavahel segada. nõustun ka äh, proua Schleiniga, küsimus ei ole selles, kas meil on nüüd äh, hea või parem raport, oluline on see, et nõukogu ei ole meiega valmis üldse arutelusid pidama ja tahavad kogu seda teemat edasi lükata. meil on aga vaja leida tõelised lahendused. Nemad pakuvad ainult näilikke lahendusi. niisiis, nagu juba ütlesin, otsusekindlus samas taktitunne on väga oluline selle teema juures. me liigume siin õiges suunas ja me ei ei tohi unustada olulisi teemasid nagu see, et meil on Kreekas seitsesada alaealist, kellele kes tegelikult täidavad äh, ümberasustamise äh, äh, nõudmisi ja, ja lihtsalt liikmesriigid, lihtsalt liikmesriigid ei ole valmis neid vastu võtma. seitsesada last. ma arvan, et me peame siin tõepoolest midagi ette võtma ja seda kiiremas korras. aitäh. jah, te olete teinud väga olulisi märkusi, aga äh, Ehm, me, meie juurde tuleb peagi ka Kreeka ministri, siis saame neid teemasid veel puudutada. palun, kolleeg Hallaho. aitäh, esimees, on tõsi, et Dublini süsteem on ebaõiglane, sest äh, paneb ülemäärase koorma just äh, eesliini riikidele. samal ajal ei tohi unustada, et inimesed saabuvad Kreekasse ja Itaaliasse mitte selleks, et sinna jääda, vaid selleks, et reisida edasi teistesse liikmesriikidesse. ainuke viis, kuidas takistada inimesi üle Vahemere tulemast, on see, et äh, ähm, teha neile selgeks, et kaugele me nüüd ei jõua kui Kreeka või Itaalia ja me peame leidma võimaluse, kuidas need inimesed oma kodumaale tagasi saada Kreekast ja Itaaliast ja parandada nende elutingimusi päritoluriikides. massiline sisseränne Euroopasse ei ole Aafrika ja Lähis-Ida probleemide lahendus. Euroopa sees on ei eh, toimi, ümberpaigutamine eh, ja koorma eh, jagamine, sest et praegu ette nähtud mehhanism mõjutaks vastuvõetamatult riikide suveräänsust. vaesus, elanikkonna kasv ja näiline perspektiivituse tunne on see, mis inimesi oma päritoluriikidest äh, välja ajab. meil on oluline muuta oma olulist, oma lähenemist oluliselt, mis äh, puudutab sisserännet. aitäh! suur tänu ja proua Vinberg järgmisena. ja, aitäh, esimees. tegemist on Dublini süsteemi neljanda reformiga me näeme, kuidas ähm, kogu see süsteem on kokku varisenud. raportöör oli siin ka eelmisel ametiajal ja osales kolmandas reformis ning ma arvan, et ka see uus reform ei toimi. me räägime tugevast stabiilsest süsteemist, milles kõik liikmesriigid peavad osalema mina arvan, et see peaks olema alguses või ma olen algusest peale arvanud, et see peaks olema äh, Äh, vabatahtlik, nüüd on see muutunud aga kohustuslikuks, siduvaks ja samas me räägime vastastikusest usaldusest. Ungaris toimus rahvahääletus ümberpaigutamise küsimuses üheksakümmend kaheksa koma kolm protsenti elanikkonnast ei pooldanud seda. kuidas see peaks toimuma, kui need riigid, kes seda ei soovi, neile sunnitakse see peale? ma võin teile kinnitada, et äh, et integreerimine ei ole sellistel tingimustel võimalik. mis puudutab Rootsit, siis jah, meil toimub massiline sisseränne. me oleme tal-, keset talve kümme äh, linnakut ehitanud ja nüüd me oleme mm, äh, kuidagi neid äh, probleeme kontrolli alla saamas, kuid sellegipoolest me näeme, et see süsteem ei toimi ja need kakssada viiskümmend eurot inimese kakssada viiskümmend äh, tuhat eurot, ähm, mille kohta ütlesid, et need nüüd eemaldatakse. Ähm, kui see toimub, siis äh, ähm, ma tõesti ei tea, mis sellest kõigest saab. Anna Kommes, palun suur tänu Cecilia Wikströmile ja kõiki variraportööre, kes äh, temaga koostööd tegid selle väga olulise teema puhul. ma nõustun igati paljude ettepanekutega, mis on tehtud, kuid mul tekib küsimus esiteks, kas olete kaalunud sellist sõnastust või selliseid lahendusi, mis puudutaksid äh, ähm, turvalisi ja legaalseid võimalusi varbakataluste esitamiseks, sest et nii oleks meil võimalik ka inimkaubitsetega võidelda. see on see, millest Euroopa Liit on süstemaatiliselt keeldunud. ma arvan, et äh, et oleks oluline, et ka see saaks äh, määruse osaks. ma nõustun Ceciliaga, viitab sellele, kui ta viitab perekondade taasühendamise selle kaitsele ning äh, liikmesriigid on ka seda takistanud. no mis puudutab äh, ümberpaigutamise mehhanismi, siis ma nõustun täielikult, et see peaks olema kohustuslik. ja nõustun ka sellega, et need kakssada, et see kahesaja viiekümne tuhande euro suurune lõiv tuleks äh, likvideerida, kuid samas ma olen nõus sellega, et tuleks kaaluda tõukefondide kasutamist, sest küsimus on solidaarsuses. solidaarsus on see, mis on tõukefondide kasutamise põhimõtteks. ja just nimelt solidaarsus on liikmesriikide vahel on oluline ka varjupaiga taotlejate äh, puhul. nii et me peame seda solidaarsust edendama, mitte kasutama sellist trahvi jaa, minu meelest ei tohiks olla liikmesriikidel võimalust lihtsalt keelduda inimelusid päästmast mul on ka küsimus EASO rolli kohta ümberpaigutamissüsteemis. kuidas seda rolli tugevdada? eriti kui me vaatame liikmesriike, seda, et neil ei ole tegelikult võimekust, et äh, seda ümberpaigutamismehhanismi tegelikult rakendada. Kreekas on väga selge probleeme sellega ja asi ei ole selles, et ei oleks poliitilist tahet, vaid lihtsalt ei, ei ole piisavalt võimekust. samuti, kui me räägime haavatavatest inimrühmadest, siis meil on reeglid nende kohta, aga selgelt neid lihtsalt ei rakendata. näiteks jesiidide puhul, kes on genotsiidi ohvrid. ja esimees sekkub äh, ning proua Kommes ütleb, et oleks küll veel küsimusi, aga praegu lõpetab jah, suur tänu, meil on tõesti napilt aega, ma soovin, et raportöör jääks ka aega vastamiseks. proua Kõpriska, palun. aitäh, kõigepealt tahaksin rõhutada, et praegused kohustused ähm, pagulaste ümberpaigutamiseks, ka alaealiste ümberpaigutamiseks äh, peavad saama täielikult täidetud, siis äh, arvan, et äh, automaatselt käivituv korrigeeriv jaotusmehhanism ei peaks siin raportis olema. see ei lahenda probleeme ning kõik valitsused ei saa, kindlasti sellega ei nõustu. samuti tingimuslikkus äh, ja liikmesriigi täielik osalemine jaotusmehhanismis ning Euroopa strateegilise investeeringute fondi ning tõukefondi kasutamine on äh, vastuoluline teema. me ei tohiks unustada, et see mõjutab ka kodanikuühiskonda sellegipoolest Euroopa kodanike pidev harimine varbeküsimustes on vajalik, et nad mõistaksid paremini pagulaste probleeme ja et edendada solidaarsust ühiskonnas pagulaste suhtes, mitte ainult valitsuste vahel. ma ei ole kindel, kas see raport äh, selle teemaga piisavalt tegeleb, aitäh. aitäh ja proua Metsala, palun ühe, üks minut ainult. ja väga lühidalt, kui ma liitusin selle parlamendiga, siis ma tõesti ei näinud ette, et ma osalen kunagi koosolekul, kus me räägime varjupaigasüsteemi niivõrd radikaalsest ümberkorraldamisest, reform, mis on tõesti hädavajalik. et suur tänu Cecilia Wikströmile tema otsusekindlusest, ka tema optimismi eest nendel läbirääkimistel, püüame seda jagada, soovin tõesti palju edu ka varjaraportöörile Alessandrale, kes koordineerib mitmeid muudatusi ka meie fraktsioonist ja ootan meie jätkuvat koostööd selles küsimuses. hästi, nüüd annan sõna kõigepealt härra Nilsenile komisjonist, palun aitäh, härra esimees, tänan võimaluse eest ka paar sõna lisada sellesse arutellu. komisjon äh, hetkel oma lõplikku seisukohta öelda ei saa, ootame ära nõukogu ja parlamendi arvamuse, me jääme praegu oma seisukoha juurde, mis puudutab äh, seda äh, ettepanekut, kuid me tervitame raportit ja Dublini määruse tugevdamist äh, Ehm, jaotusmehhanismi alusel ja jaotusrütmi alusel ning oluline on ka see, et liikmesriikidel on äh, ka äh, kohustus äh, varjupaiga taotlusi menetleda stabiilselt, et sinna oleksid ka sarnased kriteeriumid, mida kohaldataks nüüd äh, raportis on välja toodud, et siin on ka võimalusi veidi äh, kohustusi kohandada, näiteks äh, kaalutlusõiguse säte, perekondade ühendamine, rühmade ümberpaigutamise võimalus, me natuke veel peame analüüsima neid aspekte, aga me kardame, et see võib tekitada probleeme menetluslikult äh, ja võib kaasa tuua selle, et tuleb üsna kerge menetlus läbi viia veel enne, kui on, kui on selgunud äh, täpne, täpsed liikmesriikide kohustused. nüüd, äh, mis puudutab ümberpaigutamise käivitamise äh, lävendeid, siis ka see on, see vajab veel arutelu, ma meenutaksin, et see saja, saja viiekümne protsendi lävend tähendab seda, et et, et kui ühes liikmesriigis on seitsekümmend protsenti, siis järelikult meist teises liikmesriigis on see üle saja ja et siis see jaotusmehhanism käivituks, et see ümberjaotamine siis jätkuks kuni, kuni, kuni see Äh, protsendimäär on saavutatud, nii et võib ütelda niimoodi, et toimub üheaegne või praegu on kriis liikmesriikides, need on tehnilised küsimused, äh, mida saab veel arutada. aitäh ja nüüd palun Malta eesistuja esindaja. aitäh, härra esimees. alustuseks tahaksin tänada proua Vikströmi ja variraportööre kes on teinud väga tublit tööd selle olulise teema juures ja tahaksin teile anda lühikese ülevaate edusammudest, mis on nõukogus tehtud Dublini määruse osas. nõukogus oleme võtnud kaasuunalise lähenemise selle määruse puhul. arutelu solidaarsuse üle, kui võite endale ette kujutada, siis see on poliitiliselt kõige tundlikum teema ja seda on äh, arutelu nii tehnilisel kui ka kõrgemal poliitilisel tasandil. tehnilisel tasandil arutame Dublini määrust temaatiliste arutelude kontekstis, mis on toimunud eh, siis varjupaiga menetluse vastuvõtu tingimuste ja miinimumnõuete direktiivi arutelu kontekstis ning eh, eesmärgiks on, et Euroopa varjupaigataotluste süsteem oleks siis äh, lõppkokkuvõttes äh, tasakaalus ja sidus, aitäh! suur tänu selle väga hästi sõnastatud äh, sõnavõtu eest eesistujalt ja nüüd annaksin taas sõna Ceciliale, tõesti suur tänu kolleegidele selle väga intensiivse, väga hea arutelu eest. nüüd paluksin Cecilial vastata. suur tänu esimees. tegin endale märkmeid selle kohta, milliseid küsimusi tõstatati ja vastan ka igaühele eraldi. aga tahaksin öelda seda, et äh, tähelepanu juhiti sellele, et süsteemi reformimiseks äh, tuleb Äh, meeles peab, meil ei ole ühtset Euroopa varjupaiganduse süsteemi ja see on viinud äh, selleni, et on äh, taastatud piirikontrollid, Türgi avaldus on, mida on arutatud, see kokkulepe Türgiga, ad hoc meetmed, erakorraline, erakorralised poliitikameetmed nagu saja kuuekümne tuhande inimese ümberasustamine Itaaliast ja Kreekast, mis oli täielik fiasko nii et me peame lõpetama nende ad hoc lahenduste rakendamist, me peame saavutama stabiilsuse ühises Euroopa varjupaigapoliitikas, seda on oluline rõhutada. mitmed teist mainisid koormat eesliini liikmesriikidele ja mitte mingil juhul ei poolda ma sellist süsteemi nagu praegu, kus Itaalia ja Kreeka on täiesti ülekoormatud äh, ning on ohus eh, ning on tekkinud oht, et neis riikides eh, kujuneb selline alaline põgenikelaagri õhkkond. me peame aitama neid riike. kui aga vaadata komisjoni ettepanekuid, siis eh, sellest on selgelt näha, et see on kirjutatud ja koostatud nende öö, olukordade valguses, mis to-, mis tekkisid kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, kui üle miljoni varbaga taotleja ütlesid meie kallastele. me, kuid nüüd me peame lu-, looma sellise süsteemi, mis äh, ei toimiks mitte ainult Kreekas või Itaalias, kui midagi toimub idapiiril, siis on Poola ja Leedu need, äh, keda see mõjutab, kui midagi toimub kagupiiril, siis on Küpros see, kes peab äh, sellega toime tulema, nii et meil on vaja luua selline süsteem, mida saaks kasutada igal juhul. et iga, sest iga liikmesriik võib osutuda selliseks, mis on raskes olukorras ja siis on meil vaja solidaarsust. ausalt öelda ma pean tunnistama, et ma peaaegu ei tahagi enam kasutada sõna solidaarsus, sest et seda on nii palju kuritarvitatud, seda on nii palju lahjendatud ja selle üle on toimunud niivõrd tulised arutelud. rääkige ettepanekust, mille eesmärgiks on luua solidaarsus, parandades usaldussüsteemi, milles iga osaline võtab kohustuse, täidab oma kohustused ja siis saame anda alguse sellisele usalduse ringile, kus usaldusega kasvab. me oleme näinud kõiksuguseid kriise Euroopas, kuid ma arvan, et kõige suurem kriis on usalduse puuduse kriis ja me näeme seda igapäevaselt oma kodanike pealt. on aeg, et me saavutaksime tulemusi. nüüd mõned teist mainisid äh, seda opt-out'i kus on võimalik lihtsalt mitte osaleda süsteemis. see ei tule sugugi juhuslikult, et ma selle siit kustutasin. ma olen aastad teinud koostööd teiste liikmesriikidega, meie koja õigustalitusega, ekspertidega ja on võimalik teha just seda, millele ma viitan tekstis nimelt uurida võimalust mõndasid Euroopa Liidu vahendeid liikmesriikidele mitte anda selle eest, et nad ei ole pidanud kinni neist reeglitest, me oleme koos paika pannud. ja seda, selle tuleb mõelda ka kontekstis, et mõned liikmesriigid saavad oluliselt rohkem vahendeid kui teised. ma tahan lihtsalt selle tähelepanu juhtida, võttes, mõeldes ka eilsele naistepäevale, et äh, ma ütleksin, et sularaha on kuninganna, mitte kuningas, vaid kuninganna on kõige ülem, nii et just nimelt raha on see, mis paneb riigid mõtlema sellele, et nad ei saa lihtsalt välja top-, noppida, milliseid Euroopa õigussätteid nad soovivad täita, milliseid mitte kui me räägime keskkonnareeglitest äh, direktiivis, mis puudutavad õhuvee kvaliteeti, siis äh, soovivad samuti mõned sealt välja valida just seda, mis neile meeldib. aga ei, niimoodi ei saa teha ja samamoodi äh, Euroopa varjupaigasüsteemi puhul, me räägime siin inimestest, inimestest, kes vajavad rahvusvahelist kaitset. see tundub mulle lihtsalt ebamõistlik. nüüd suur tänu kõigile variraportööridele suure loomingulisuse eest ja selle eest, et nad on niivõrd hästi kursis toimuvaga ja ootan teie muudatusettepanekuid, teie kõigi muudatusettepanekuid, sest et äh, minu tekst on ju ainult alguseks ja öö, ähm, ma loodan viljakale koostööle teiega, et seda veelgi paremaks muuta ja äh, kindlasti vastan ka teie äh, iga inimese eraldi esitatud küsimusele. suur tänu kõigile, loodan jätkuvale koostööle. suur tänu, raportöör. muudatusettepanekute tähtaeg on kahekümne kolmas märts. nii et äh, suur tänu kõikidele kolleegidele, kõik osalesid, kes osalesid arutelus. nüüd jällegi tähtis teema meie päevakorras, varjupaigad temaatikaga seoses nii et meie varjupaigasüsteemi reform ning kvalifikatsioonide direktiivi määruseks kujundamine, nii et kui kolleegid lahkuda soovite, siis palun tehke seda vaikselt. kvalifika-, miinimumnõuete direktiiv võeti Euroopa Liidu õigussüsteemi olulise sambana, see vaadati kahe tuhande üheteistkümnendal aastal juba üle ja sel ajal muudeti teksti ettevalmistavalt mä-, ka seekord soovitakse direktiivist määruse kujundada. komisjon soovib rohkem äh, ühtlustamist äh, kaitsetaotlejatele ning rahvusvahelise kaitsetaotlejatega seoses äh, püstitakse ka äh, sisulisi nõudeid ning standardeid. raportööriks on äh, Tanja Fajon, kes tutvustab meile nüüd oma raporti ettepanekut. palun, Tanja. kuna tegemist on äh, raporti esimese tutvustusega, siis kasutan praegu võimalust ning räägin oma emakeeles, sloveenia keeles. annan teile nüüd siis kõigepealt võimaluse panna kõrvaklapid pähe ning katsun rääkida ka aeglaselt, ütleb kõneleja kõigepealt äh, paar üldisemat kommentaari. täna on sellest juba korduvalt räägitud, kuid ma arvan, et äh, mõningaid asjaolusid tuleb äh, ka nüüd korraldat-, korrata, et vaadata, et mis ei, et siin toimib, mis ei toimu. üks koma viis miljonit inimest on tulnud Euroopasse viimase kahe aasta jooksul ja esitanud rahvusvahelise kaitsetaoluse. Euroopas on viissada miljonit kodanikku, nii et tegelikult poolteist miljonit ei ole eriti suur arv. Euroopa rändepoliitika äh, ei toimi, äh, peaaegu kümme tuhat inimest on viimase kahe aasta jooksul Euroopa ukse lävel hukkunud. see on suureks katsumuseks meile. esimesed äh, varjupaiga eeskirjad kujundati kakskümmend aastat tagasi, nüüd on kakskümmend aastat selja taha jäänud eh, ning süsteem lähtub esimese sisenemise liikmesriigi põhimõttest. ma loodan tõesti, et Cecilia eh, Wikströmil õnnestub siin eh, midagi saavutada, meil on väga vähe ühtlustatud menetlusi ning solidaarsusest jääb puudu. tegelikult on tegemist kahekümne kaheksa liikmesriigi süsteemi summaga lihtsalt ning seekord tuleb see reform nagu kord ja kohus ellu viia. viimased varjupaigasüsteemi ülevaatamise eesmärgid eh,, eeskirjad eh, oleksid pidanud rakenduma kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, aga pole tegelikult mitte kunagi rakendunud nagu kord ja kohus. see koordineerimata süsteem jäi väga habrastele alustaladele ning seetõttu varises kokku. väga paljud liikmesriigid äh, ka minu koduriik Solidaar, äh, Sloveenia lähtub väga äh, isiklikest seisukohtadest äh, ja solidaarsus on olnud problemaatilises seisus. paistab, et see teema on hakanud õõnestama Euroopa integratsiooni ning üldist solidaarsust üldisemalt. kogu Euroopa Liidu eelarve tugineb solidaarsusele, suurem osa meie ühtekuuluvusfondide, fondi vahenditest lähevad idapoolsetesse liikmesriikidesse ja need liikmesriigid samuti praegu õõnestavad solidaarsust. see tuleb hukka mõista, minu meelest. tuleb selgelt hukka mõista. Äh, selline käitumine, kus äh, valitakse Euroopast neid eeskirju ja külgi, mis rohkem meeldivad. Euroopa kodanikud ootavad meist rohkem. kui me vaatame viimaseid Europarameetri andmeid, vaatame, mida ütleb Europarameeter rahva ootuste kohta rändega seoses, siis rahvas ootab Euroopa lahendusi seda raportit koostades konsulteerisin erinevate vabaühendustega, komisjoniga, liikmesriikidega, võtsin arvesse häid tavasid ja kogemusi on liikmesriikides palju ning ma loodan, et äh, mul õnnestub omal poolt sellesse protsessi kaasa aidata. kõigepealt ma tahaksin äh, võrdsemat äh, koormuse jagamist, prognoositavat keskkonda ning kiiret sisserändajate integreerimist, nii et varjupaigataotlejad saaksid meie ühiskonda panustada ja mitte olla sellele koormaks. varjupaigasüsteemi reform, mille kujundamisele ka meie kaasa aitame, peaks aitama altpoolt ülespoole meie reegleid äh, ühtlustada, mitte ülevalt alla, nagu komisjon ette pani ja seetõttu ma tervitan määruse ettepanekut ning ma arvan, et me peaksime võitlema kõikide nende vastu, kes soovivad jääda siiski direktiivi kui õigusakti juurde kindlaks, mõned liikmesriigid soovivad seda. me peame seekord tõesti need eeskirjad üle vaada-, vaatama. aga nüüd paari sõnaga ka minu enda raportist. keskenduksin põhilistele muudatustele, mille kohta ma ettepaneku teen. minu peamiseks eesmärgiks on see, et me võtaksime arvesse liikmesriikide häid tavasid peame lõpetama pikad keerulised eh, haldusmenetlused, kutsuma üles eh, integratsioonile, hoidma ära teiseseid liikumisi, peame ühtlustama nii palju kui vähegi võimalik oma menetlusi kogu Euroopa Liidus. samuti on oluline võrdne kohtlemine ning arvesse tuleb võtta loomulikult ka Euroopa Kohtu äh, ning Strasbourgi Inimõiguste Kohtu otsuseid äh, seoses äh, diskrimineerimisega ning tuleb kehtestada mittekeelse diskrimineerimise põhimõte kõikide rahvarühmade suhtes, sealhulgas ka seksuaalvähemuste suhtes. mis puudutab erinevaid staatusi ja ähm, pagulase varjupaiga taotleja staatuse ja täiendava toetuse kai- äh,, staatus tuleks anda kohe elamisluba viieks aastaks, mitte kolmeks aastaks, nii nagu komisjon on ette pannud. isiku staatusest rääkides, vajadus kaitse järele on ühesugune ning et erinevusi tegelikult äh, ulatuses ei ole. Äh, ja ma ei saa aru, miks täiendavad, äh, täiendava kaitse taotlejad, täiendava kaitse saajad peaksid väiksema sotsiaalkaitse osaliseks saama. see ühtne viis aastat on paljudes liikmesriikides juba tavas, kuues liikmesriigis, neljateistkümnes liikmesriigis on antakse kaitse vähemalt, vähemalt viieks aastaks see viis aastat, mille ma panen ette nii pagulastele kui ka täiendava kaitse saajatele, see peaks aitama öö, inimesi integreerida, see, et teiseseid liikumisi ära hoida ning pärast viit aastat võib pagulane saada pikaajalise elamisloa. see aitab vähendada ka halduskulusid ning halduskoormat Äh, rahvusvahelise kaitse staatuse ülevaatamine peaks olema vabatahtlik, kui liikmesriik äh, äh, leiab, et see on vajalik, siis jah, ja arvesse tuleb võtta ka päritoluriigi olukorda ning põhiaparaid muutusi päritoluriigis. komisjon on teinud ettepaneku kas kolm aastat või üks aasta ja mina tahan koormata ära võtta Äh, liikmesriigi ametivõimudel ning anda selle vabatahtlikkuse alusel äh, kohustuseks, mitte kohustuslikuks muuta. Äh, liikmesriikide kogemused näitavad, et rahvusvahelise kaitse staatuse olukorra süstemaatiline ülevaatamine ei ole halduslikult tõhus lähenemisviis ning ei tooda tulemusi. siis veel üks vastuoluline küsimus, komisjon teeb ettepaneku kohustuslikult hinnata sisekaitset pärast seda, kui riik on otsustanud, et äh, inimene, äh, seal on õigus äh, sisekaitsele, see peaks olema vabatahtlik internal protection, sisekaitse põhimõte on kontseptsioon, mida paljud liikmesriigid üldse ei tunnistagi. ja see sõltub liikmes- Äh, äh, riigist, kuidas seda kasutatakse, seda riigi kise, riigisisest kaitset või kaitset päritoluriigis. siis veel äh, pikaajalised elamisload. direktiivis on kirjas, et enne kui et inimene saab taotleda pikaajalist eluliga, elamisluba, kui nad on viis aastat olnud kõnealuses liikmesriigis seaduslikult. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal laiendati seda direktiivi ning seda, sellega hõlmati ka rahvusvahelise kaitse saajaid juhul ja ka alates sellest hetkest, kui rahvusvaheline äh, kaitse neile anti. mina teen ettepaneku, et mitte sellest kuupäevast ei alustata viie aasta lugemist, vaid sii-, sellest hetkest, kui see taotlus on sisse antud. me teame, et need menetlused mõningates liikmesriikides äh, võtavad aastaid ja ma ei näe mingisugust põhjust, miks seekord äh, Äh, miks sellises olukorras peaks taotluse esitaja jaoks aeg kaduma minema ja miks peaks see viis aastat hakkama pihta alles siis, kui see staatus jooksma hakkab nii-öelda. ja veel üks kategooria, mille ma siia sisse toon uuendusliku äh, algatusena, on, et ma teen ettepaneku, et me laiendame täiendava kaitse reguleerimise ala ning hõlmame äh, ka need inimesed sellega, kes põgenevad oma päritoluriigist kas inimtekkeliste või looduskatastroofide tõttu. me oleme selliseid algatusi juba varem teinud, aga ma arvan, et on oluline, et me selle võimaluse uuesti kaalumisele võtame ning püüame selle meie õigusesse sisse tuua. kui inimesed põgenevad oma koduriigist keskkonnakatastroofide tõttu, kliimamuutuse äh, või teiste inimtekkeliste katastroofide tõttu, Äh, ja vajavad kaitset, siis minu arvates tuleks neile seda ka pakkuda, nad siia kaasata. keskkonnapagulased peaks olema mõiste, äh, mida tuleks kasutada üsna kitsalt just siis, kui inimesed ei saa pakkuda, ei saa leida kaitset äh, enam oma päritoluriigis teine oluline element on perekonna määratlus. me kõik räägime siin sellest, kuidas perekonna määratlust laiendada ja see on üks olulisi teemasid ähm, varjupaigareformis taas, perede taasühendamine on oluline ja Dublini määrusega seoses räägime sellest ka. vennad-õed peaksid olema igal juhul hõlmatud, ma arvan, et neil peaks olema ühtne perekonnamäärus erinevates õigusloomelistes ettepanekutes seoses varjupaigasüsteemiga ja seda perekonna määratlust tuleb laiendada ning täita kõik võimalikud õiguslikud lüngad. Need on peamised elemendid minu raportis, püüan äh, suunata pilgu tulevikule, progressiivne olla, ambitsioonikas, tahaksin tänada kõiki raportööre, tahaksin kõiki variraportööre, ootan kõiki muudatusettepanekuid, muid ettepanekuid ja kommentaare. mina usun, et varjupaigareform, mille kallal täna tööd teeme, on midagi sellist, millest Euroopa Liit tulevikus kõvasti sõltub ning ma loodan, et Euroopa Liit jääb humanitaarseks äh, piirkonnaks ning meie pingutused kannavad vilja. aitäh teile! Um, e proua Mussolini Rahvapartei fraktsiooni nimel, palun! suur tänu, lugupeetud esimees mina tahaksin, et äh, nõukogu ning komisjon saaksid aru, et ükskõik äh, millised parlamendid äh, või millised muudatusettepanekud parlament oma enamusega esitab, siis need muudatus, nendesse muudatusettepanekutesse ei tohiks suhtuda kergekäeliselt. meil on vaja erinevate määruste, direktiividega, erinevate ettepanekutega liikuda ühise eesmärgi suunas. siin on olulisi teemasid kus on võimalik saavutada lisandväärtust. raportööri kommentaarid. just rääkisime Dublinist, proua Wikströmi raportist ning rääkisime sellest, kuidas on vaja menetlust kergendada. kui me muudame menetlused voolujoonelisemaks, kergemaks, siis ja ei koorma inimesi, siis me ei võida mitte ainult bürokraatia kärpimise arvelt. liikmesriigid kes peavad, kes reforme ellu viivad, peavad ka ebaseadusliku tegevuse vastu võitlema. võtame näiteks Itaalia, Ita-. raportöör mainis neljateistkümnendat liikmesriiki, Itaalias on ähm, viie aastaga seoses ähm, meil on kaks erinevat ähm, kategooriat, täiendava kaitse kategooria ning äh, pagulase kategooria ning äh, on kehtestatud oma tähtajad. Äh, mõningad pagulased lähevad põranda alla, kaovad, need, kellel on täiendava kaitse staatus ning see nendega seoses on probleeme. me oleme tegelikult nõus sellega, et äh, ühtlustamise äh, ajalisel tasandil on vajalik äh, nende kahe erineva kategooria suhtes. ja selle valikulise hinnangu osas ka. aga kui äh, kaitsetaotleja äh, võib esitada taotluse ka siis, kui tegemist on, äh, tegemist looduskatastroofist põgenemisega, siis jah, ajakava küll pikeneb, aga võib juhtuda, et ähm, meil jäävad kahe silma alla need inimesed, kes äh, tõesti vajavad kaitset ja põgenevad tegelike põhjuste eest, tegelike katastroofide eest, nagu sõda, äh, humanitaarpõhjustel põgenevad. nii et äh, ma arvan, et seda peaks põhjalikumalt vaatama, siis äh, rääkis raporti koostaja veel peremääratlusest. ma ei hakka erinevaid määratlusi siin üles lugema, aga need määratlused võivad probleeme tekitada, tuletagem äh, siis meelde seda, et äh, mida kaugemale me läheme perekonna määratlusega, Äh, seda suurem on oht, et äh, mõned juhtumid, mida täpsemalt me määratleme äh, perekonda, seda rohkem tekib võimalus, et mõned jäävad välja. ja kui me hakkame määrama haavataval positsioonil olevaid inimesi, siis sellega võib kaasa tulla diskrimineerimine, seda tuleb igal juhul alati põhjalikult analüüsima minu meelest on oluline see, et kui me hakkame siin määratlema pere, perekonna mõistet ähm, ükskõik millises riigis, kas päritoluriigis või sihtriigis, siis tuleb lähtuda kohalikest oludest selles valdkonnas võib tekkida mitmeid probleeme ähm, ja üks nendest on võltsabielude probleem. ja veel üks kommentaar alaealised võivad samuti olla abielus, ka seda problemaatikat tuleb arvesse võtta. mulle ei meeldi äh, teid katkestada, tegemist on raske teemavaldkonnaga, aga aga kell äh, üksteist viisteist tuleb siia äh, minister, nii et meil tuleb kiiresti oma tööga ühele poole saada, ma tahaksin seda kohtumisega alustada õigel ajal. üks veider tõlge tuleb mulle kõrva praegu ähm,, mitte küll veider, aga mõnest mingis äh, võõras keeles, mingis Balti riigi keeles. ei, ei, tegelikult hollandi keeles, oi. vabandust, härra Holland. Sofi ei räägi seda keelt niiviisi, aga ikkagi. nüüd on minut jällegi äh, raisku läinud, vett merre voolanud äh,. Alde Cecilia, kas sina oot,? oot-oot-oot. kõigepealt siiski Euroopa konservatiivide reformistidest härra Ala Aho. palun. Euroopa konservatiivid ja reformistid põhimõtteliselt tervitavad seda ettepanekut ja ka teisi komisjoni ettepanekuid, mille eesmärgiks on varjupaiga menetlust ning vastuvõtutingimusi ühtlustada liikmesriikide vahel. meie arvates on teisesed liikumised ning sobivama varjupaigariigi valimine tõsiseks ohuks Schengeni alale ning meie varjupaigasüsteemi usaldusväärsusele. varjupaigamenetlusest on muutunud äh, majanduspaguluse kanal ning äh, ärgem suhtugem sellesse arengusse sinisilmselt majanduslik äh, majanduspagulased on need, kes põgenevad oma koduriikidest, äh, otsides sobivamaid majandusse ning elatud, elamistingimusi eh, ning ei põgene poliitilise äh, arvamuse ega sõja eest. me peame kutsuma üles varjupaiga taotlejaid eeskirju austama ning karistama neid, kes seda ei tee need, kes ei vaja tegelikult kaitset, ei tohiks saada süsteemi kurjasti ära kasutada. Euroopa konservatiivid ja reformistid tahavad liikmesriikide süsteeme ühtlustada ning usume, et määruse kaudu on seda äh, võimalik saavutada. määrus on õige vahend selle saavutamiseks. ühtlustamine aga peaks tähendama ühiseid äh, rangeid reegleid, konservatiivseid tõlgendusi ning miinimumstandardeid, mitte heldekäelisi äh, Äh, eeskirju, liberaalseid tõlgendusi ning maksimumstandardeid. sellised eeskirjad peaksid äh, kutsuma üles äh, sisserändajaid oma koduriiki paigale jääma, mitte teekonda ette võtma mis puudutab proua Fajoni raportit, siis paljud muudatusettepanekud meie arvates ei paranda komisjoni ettepanekut, vaid ähm, ähm, piiratakse kohustusi taotleja kohustusi, aga samal ajal piiratakse ametivõimude võimalusi samuti. me ise näiteks toetada seda kontseptsiooni, et me võtame siia sisse ka kliimapagulased ning me ei taha, et pereliikmete määratlust hakatakse laiendama. me ei toeta ka seda taot-, seda ettepanekut, et taotleja peab võimalikult kiiresti oma taotluse esitama ning et et pagulaste ning täiendava kaitse saajate ähm, elamislubasid pikendatakse. rahvusvaheline kaitse peab alati olema äh, oma olemuselt ajutine. selle kaitse saajad peaksid tagasi pöörduma nii kiiresti kui vähegi võimalik. eriti siis, kui äh, nad ei äh, näita üles märke integreerumisest, kasutades mõtestatud integratsiooni määratluse tingimusi. me arvame, et äh, kaitset tuleks anda üheks aastaks korraga ning kaitsevajadus tuleks üle vaadata iga kord enne selle ülevaatamist ning see hindamine peaks olema kohustuslik kõikidele liikmesriikidele, aitäh! suur tänu! ja ma selgitan, äh, Euroopa konservatiivide reformistide variraportööri ei olnud meie dokumentides kirjas, parandan selle vea. Alde ja proua, proua Wikström, palun! jah, mina äh, võtan äh, äh, kolleeg Angelika Menjani ähm, nimel sõna, teda ei saanud paraku siia tulla, ta tahaks tänada raportööri suurepärase töö eest, nagu raportööril on kombeks meile esitada, ta arvab, et raport parandab komisjoni ettepanekut, tugevdab seda ning liigub õiges suunas. Angeelika tervitab raportööri taotlust ühendada kaitse integreerimisega Ähm, tervitab äh, keskkonnapagulaste sissetoomist ähm, äh, erinevalt eelkõnelejast ning tervitab äh, pagulaste ning täiendava kaitse saajate tingimuste ühtlustamist ning rahvusvahelise kaitse ülevaatamisega seotud muudatusi ning ähm, stimuleerivat lähenemisviisi karistava asemel Angeelika meeldiks, et siiski mõningad muudatused ta soovib, et me peaksime laiendama pere tahete taasühistami-, ühendamise reguleerimisala, et selleks, et võidelda teiste, teiseid liikumisi, selle asemel, et rakendada sanktsioone. ja samuti ootab meie variraportöör viljakat koostööd raportööriga tulevikus. suur tänu, Cecilia, ja kuue fraktsiooni nimel proua Spinelli, palun suur tänu! ma tahaksin õiguslikku täpsust ähm, ja äh, kiidan äh, raportööri äh, täpsuse eest. me tahame uut põhjapanevat süsteemi ning Tanja õigusega tõstis esile selle, et ähm, et me ei tahaks, et äh, killustus tekitaks probleeme, äh, harmoonia, ühtlustamine äh, võib sattuda muidu ohtu ja meie süsteem võib veelgi nõrgeneda kui me räägime kaitsepositsioonist ning õigustest, mida antakse ka täiendava kaitse põhimõttest lähtuvalt äh, ning seda, et ähm, rahvusvahelise kaitse otsused peaksid olema võimalikult äh, pika kestusega siin äh, mõningates liikmesriikides äh, võivad mängu tulla, kõne alla tulla ka inimesed, kes on väga pikalt liikmesriikides juba veebinud. Äh, ma tahaksin mõningaid asju pisut veelgi tugevdada ja paremaks muuta. Tanja on seda üritanud teha, aga ma teeksin omalt poolt ka täiendavaid ettepanekuid. kõigepealt ähm, keskkonnapagulase määratlus, ma olen rahul sellega, et seda on siin välja toodud ja üsna jõuliselt isegi. ja ma arvan, et me peaksime täpsustama ka seda, mida keskkonnakatastroof tähendab. millised katastroofid võivad siin kõne alla tulla? siin räägiti ka inimtegevuse ning läänemaailma poliitika äh, äh, tegevuse tulemusel toimunud katastroofid, maalihked Aasias, mõningates Aafrika riikides ja nii edasi ja nii edasi. me peaksime põhjalikumalt läbi mõtlema need küsimused ühiselt ning kutsun Rahvapartei kolleege ja Euroopa konservatiivide reformistide kolleege äh, seda teemavaldkonda kaaluma. see on uus teemavaldkond äh, meie jaoks ning ka selles valdkonnas peaksime me ühiselt jõudma ka ühisele seisukohale ja veel üks asjaolu, mille tahaksin tähelepanu pöörata, on elamisloa kestus. seda tuleks pikendada. teen ettepaneku, et pikendame, et laiendame ka pereliikmete määratlust ta-, perede taasühendamise kontekstis. sellestki võiksime omavahel rohkem mõtteid vahetada, kolleeg Mussolini siin rääkis sellest teemast, ma mõistan, et proua Mussolini äh, üritas lähtuda sellest, et mida täpsemalt me määratleme neid pereliikmeid, seda suurem on oht, et keegi jääb väljapoole, aga tegelikult täiendava kaitse põhimõte on tekkinud selle, et seetõttu, et et võtta vastu täiendavaid määratlusi ning just kõige rohkem inimesi kaasata, mitte uksi nende eest kinni lüüa ja ka seda nõndanimetatud armuandi aega võiks pikendada ka nende jaoks, kelle elamisluba ei ole uuendatud või äh, see on tagasi lükatud. kolm kuus võib olla, kuud võib olla Euroopa tee, territooriumil minu meelest praegune ettepanek ebapiisav, kui me mõtleme, kui raskes olukorras need inimesed on ja kolme kuu jooksul peaksid nad saama siis uud, hakkama uut viisat taotlema, see tundub äh, liig. aitäh, äh, Barbara Jean Lambert, palun. suur aitäh ja suur tänu ka Tanja Fajonile väga põhjaliku raporti eest. suure osaga sellest äh, on minu fraktsioon päri mina olin parlamendi raportöör, kui me rääkisime eelmisel, eelmine kord selle direktiivi ülevaatamisest ja mul on hea meel, et esimest korda äh, Euroopa Parlamendis äh, on meil võimalik õigusloomeliselt sõna sekka öelda ka mõningate teiste äh, teemade kohta, nagu näiteks riigisisene kaitse ning mitteriiklikud üksused tervitan muudatusettepanekuid selles val-, valdkonnas. ja määrus, määruse vormi kasutusele võtmine on tervitatav, kui me tahame määrust, mis on lahjendatud, siis äh, sellega võib tekkida probleeme. ma arvan, et äh, komisjon võiks seda arvesse võtma Mm, kui ta kaalub, kas me oleme valmis määruseks või on äh, praegu vaja siiski direktiivi. siin on räägitud äh, sellest, milline on liikmesriikide reaalsus ja liikmesriikide reaalsus on tegelikult selline, et staatuse määratlusega tegeletakse aasta aasta järel inimeste puhul ja see on põhimõtteliselt äh, bürokraatlik õudusunenägu, kui me vaatame, kui palju esimene staatuse määratlemine liikmesriikides aega võtab. seetõttu äh, me peaksime kaaluma, millise koorma alla need me liikmesriigid paneme. ja millise koorma alla me paneme need inimesed, kes taotlevad rahvusvahelist kaitset äh, ning nende pereliikmed sellega võib kaasneda tõsise, tõsine oht vaimsele tervisele ning äh, see on täiesti vastuolus äh, integratsiooni põhimõttega, kui inimene ei tea, milline on sinu staatus kahe aasta pärast, miks siis peaks üldse lõimuma kohaliku kultuuri ja ühiskonnaga. ükski tööandja, mitte ükski või suurem osa tööandjaid ei taha sind, teid üldse kaaludagi võimaliku töötajana, sellepärast et teatakse, et võib-olla lahkute siit aasta pärast. ma arvan, et kui me tahame inimesi Äh, kelle, äh, kelle elud on stabiilsed ning äh, kui me tahame, et liikmesriikide süsteemid oleksid stabiilsed, siis kohustuslik ülevaatamine ei ole sugugi tervitatav. ja staatuse ühtlustamine on samasse ooperisse kuuluv teema, komisjon tegi selle kohta varem ettepaneku, parlament tervitas seda tegemist on võib-olla erineva staatusega, aga samas kaitsevajadus ei pruugi olla erinev. see tuleb selgelt välja öelda ning täiendava kaitse staatus ei tähenda seda, et äh, sa saaksid toime äh, vähemaga, äh, vähema toidu, vähema äh, kaitsega või mis, millega iganes me tervitame staatuse äh, määratluste ühtlustamist, siis äh, elamislubade alaseid ettepanekuid ning äh, regulaarse sagedase kohustusliku ülevaatamise ärakaotamist. praegu ei ole aega palju, aga need on ka tõsised teemad ja lõpetuseks ütlen veel, et tervitan ka seda, et pere definitsioon üle vaadatakse ning vaadatakse üle ka äh, reguleerimisala äh, selles osas, kes vajavad kaitset ja kaalutakse ka keskkonnapagulaste võimalust. suur tänu, Jim, EFTD. härra Castaldo, ma ei ole kindel, kas härra Castaldo on kohal. kas meil on aega ka komisjonile sõna anda? komisjon, palun härra Nilsson jälle, palun. jah, me tervitame ka selles küsimuses äh, raportööri raporti projekti, kes toetab komisjoni ettepanekut äh, ühtlustamise suunas liikuda. Te olite teadlikud äh, nendest kahest tähtsast punktist, me tahtsime ühtsemat tingimuste, ühtsemaid tingimusi liikmesriikide vahel ning me ei tahtnud anda võimalust kriisi korral jällegi hakata konkureerima alamtingimuste pärast ja see oli tervitatav, mõningad muudatusettepanekud, mis liiguvad äh, valikulisuse suunas, äh, tekitavad muret, need oleksid meie eesmärkide vastased, näiteks äh, riigisisese kaitse eeskirjad ning ülevaatamise küsimus, me tahtsime just nimelt ühtsemaid tingimusi ju. mõningad õiguslikud küsimused vajavad veel üksikasjalikumat arutelu, nagu näiteks staatuse äravõtmine ning tagasisaatmine, mis puudutab täiendava kaitsepõhjuste laiendamist ja ka tuua sisse selles valdkonnas inimtekkelised katastroofid, siis sellesse suhtume suure äh, kahtlusega. Euroopa Liit tegeleb selles valdkonnas äh, mitmetel rahvusvaheliste organisatsioonide äh, raames, ÜRO ja nii edasi ja ma arvan, et kaitse põhjusena seda äh, sisse tuua ei oleks mõistlik ja siis integreerimine äh, ning äh, raportööri ähm, toetus meie ettepanekule on igati tervitatavad. suur tänu, Tanja, annan sulle veel kokkuvõttelt sõna. aitäh, kolleegid, võib-olla kiire esimene reaktsioon minu poolt komisjoni sõnavõtule ma kuulen siin sageli selliseid äh, fraase, et ma, et aeg ei ole õige, ma arvan, et ambitsioonikateks ettepanekuteks on aeg alati õige ning äh, seda argumenti küll tuua ei saa. aga sellegipoolest tahaksin tänada kõiki variraportööre ja kõiki teisi, kes on osalenud selles väga kahjulikus mõttevahetuses, loomulikult äh, panen kõik ettepanekud kõrva taha. suur tänu teile toetuse eest. nüüd on mul parem ettekujutus sellest, mis suunas liigume. ma leian, et liigume õiges suunas. ja kui räägime minu peamisest eesmärgist, siis mida jagavad minuga ka teised kolleegid, siis minu eesmärgiks on see, et need inimesed, kes tulevad Euroopasse ning vajavad rahvusvahelist kaitset ning äh, saavad ka rahvusvahelise kaitse saaja staatuse, saavad elada stabiilsetes tingimustes ning seetõttu ma tahaksin, et äh, mõlemal ka kaitsestaatusel oleks pikem kestus ning need annaksid paremad õigused, me ei tahaks lähtuda siin karistusmeetmete põhi, põhimõttest, vaid äh, pigem in-, integreerida neid inimesi meie ühiskonda, siin tuleb mängu ka see perede taasühistamise küsimus, liigun õiges äh, selles suunas ning ootan pikisilmi muudatusettepanekuid äh, ning loodan, et saame liikuda ambitsioonikalt edasi. suur tänu, Tanja, tegemist on tähtsa teemaga, üks, ühe osaga meie üldisest reformi tegevusest aitäh teile ja variraportööridelegi. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne neljas märts. aitäh, kallid kolleegid! nüüd on minister tulemas ainult nelikümmend viis minutit oli nähtud temaga mõttevahetuseks ja härra minister on teel meie komisjoni, nii et ärge kuskile minge, ma arvan, et üksteist kümme saame juba tööga pihta hakata, siis äh, on meil veel viis minutit mõttevahetuseks, sellest oleks igati kasu. alustame äh, üksteist kümme, ärge minge kuskile ära, paistab, et te kõik lähete siiski ära, ärge minge ära, sellepärast et üksteist kümme hakkame tööga uuesti pihta meil on lihtsalt paar minutit kauem ministriga rääkida. ükskõik, mida te teete, ärge tulge üksteist viisteist, vaid tulge ikka üksteist kümme head kolleegid, palun võtke istet. Thank you, colleagues um.... suur tänu, kolleegid. ma tean, et te juba andsite märku oma sõnasoovist, aga veel kord, kes sõna soovib, palun andke märku mul on hea meel, et minister Ioannis Musulas on tulnud kohale. ei ole esimene kord mitte, kui ta on meie komisjoni ees, ta on alati aval-, väga avatult äh, meiega rääkinud, meil on väga hea meel selle üle ja väga oluline on see, et ta on sellel väga tähtsal hetkel meie juures. muidugi räägime Dublini ja kvalifikatsioonide äh, raportitest, äh, nii nagu me täna siin äh, teoreetiliselt rääkisime praktikas, aga kohapeal on olukord teine ja ma tean seda, et ta on valmis ja tahab väga rääkida meile Kreeka küsimustest ja ka laiematest küsimustest, mis tekivad. nii et rohkem aega ei raiska, ütleb esimees, annan kohe ministrile sõna, kümme minutit on tal sõnaaega aga loomulikult äh, tagasipöördumised, äh, tagasisaatmised, äh, haavatavad inimesed, mm, kuidas tagasisaatmised neid mõjutavad ja Dublini küsimused, vajakajäämised, kõiki neid küsimusi see puudutab pärast kümmet minutit teeme niimoodi, et kolleegid, võtame teie, teid kõnelema, aga igaüks saab täpselt ühe minuti kõneaega, palun olge oma küsimused fokusseeritud ja äh, üks minut siis äh, on selleks aega. nii, aga nüüd äh, aega ei viida rohkem, anname sõna siis ministrile. Mm, härra Musulas, palun. suur tänu. suur rõõm on mul olla siin teie juures ja hoolimata sellest, eh, kas me oleme nüüd ühte meelt mingites küsimustes või mitte, on täiesti arusaadav, et eri arvamused on olemas. iga kord eh, on mul küll tunne, et ma olen omas eh, loomulikus keskkonnas, kui tulen siia, siis sõidan koju tagasi ja tean tegelikult, et meie äh, kokkulepped viivad selleni, et äh, olukord minu maal muutub paremaks minu jaoks äh, ja ka pagulaste jaoks ning meie kõigi jaoks. Ähm, ma ei räägi väga pikalt, teeme kiiresti. kaks tuhat viisteist tuli kaheksasada viiskümmend tuhat pagulast läbi Kreeka Euroopasse, kümme tuhat inimest päevas ja Euroopa tugi ja abi ei olnud nii suur, kui me oleksime soovinud seda, aga olgu, me saime asjaga hakkama, mingisuguseid suuri epideemiaid, surmajuhtumeid või katastroofe ei olnud. ja äh, selline üleüldine sõbralik meeleolu oli, ka kreeklased toetasid pagulasi ja näitasid üles sõbralikkust nende suhtes. siis edasi pandi kiirid, piirid kinni Euroopas siis ei olnud mitte enam äh, kümne tuhande inimesega päevas tegemist, äh, vaid kahe tuhande viiesajaga, kes meie piiri ületasid. Äh, kuuskümmend tuhat inimest olid Kreekas lõksus, siis kirjutati alla leping Türgiga, siis idomeeni kriis ja üsna lühikese aja jooksul tekkis kriis, siis idomeeni laager äh, Ehm, saadeti laiali, vastuvõtutingimusi on parendatud päev-päevalt, eh, vastuvõtukohti on olnud rohkem ja Idomeni laagri eh, laialisaatmisest on meil eh, viiskümmend tuhat kohta juurde loodud kaheksa kuu jooksul. me oleme riik, kus ei ole olnud traditsiooniliselt vastuvõtulaagreid, pagulaslaagreid ja pärast Idomeeni laagri laialisaatmist kolme kuu jooksul tegime ära äh, väga paljudki. nüüd on kõige kehvemad laagrid kõige paremateks äh, laagriteks saanud. ei ole pagulasi tänasel päeval, kes peaks elama telgis ja kes äh, ei saaks ligipääsu nendele asjadele, mille tal õigus on, näiteks arstiabi, toit, katus pea kohal, vaktsineerimine ka lastele ja lastetegevused. ja Maailma Terviseorganisatsioon on kiidusõnu öelnud selle kohta ning lapsed on saanud minna ka kooli kolmsada kohta oli meil saatmata alaealistele algselt. ja nüüd kaheksa kuu jooksul oleme me tuhande neljasaja kohani jõudnud. ja ma arvan, et suveks kui lisavoogusid ei teki, on meil võimalik ära paigutada kõik saatmata alaealised. aga praegu ei ole muidugi olukord selline, et äh, meil ei oleks ka kinnipidamisi Äh, ja püüame teha, mis teha saame. Äh, saartel on olukord muidugi väga keerukas, mitte ainult sellepärast, et liiga palju rahvast on sinna tulnud, vaid äh, reaktsioon kohalike poolt ja hirm on suunanud nad populiste kätesse. olukord on tõesti kohutav saartel praeguseks hetkeks on see võib-olla veidi paranenud, Moorial oli kolm surmajuhtumit eh, talvel, väga traagiline. aga populistid muidugi ütlesid, et eh, eh, pagulased ei pea mitte siia jääma, vaid peaksid kohe edasi minema, hotelliomanikud ei tahtnud enam oma hotelle üürida nende paigutamiseks ja nii edasi siis leidsid aset need kolm surmajuhtumit, siis tehti ka mõningaid kohandusi laagrites. ja kui meil ei ole võimalik äh, üleüldist keskkonda äh, saartel muuta, siis äh, oleme me samas olukorras. oluline on, et midagi ära tehakse, oluline on see, et poliitilised parteid ja parlamendiliikmed midagi ära teeksid niimoodi, et äh, Äh, seda fenomeni ümber pöörata äh, saartel, et tingimused oleksid äh, jällegi paremad ning loomulikult on oluline ka see, kui palju on meil võimekust avada laagreid, keskusi, kus antakse ka süüliabi ja toetavaid teenuseid ning kaitset pagulaste jaoks, siis tulevikuplaanid koos komisjoni peadirektoraadiga tahame kaks tuhat seitseteist kolmekümne eh, tuhande kohani jõuda ka korterites majutuseni eh, alates kahe tuhande, kahekümne, alustame siis kahekümnendast tuhandest kohast ja kümme tuhat uut lisakohta siis, eh, nagu öeldud, korteritest. Need inimesed, kellel on pagulasstaatuse õigus, nemad peaksid saama võimalikult väärikad elutingimused ja siis aprilliks saame anda ka raha pagulastele, äh, sularaha, siis antakse neile ka tööõigus ja nende võimalused äh, kasvavad üleüldiselt. viimase arutelu käigus rääkisime me raportist Sitsiiliast, äh, suurepäraset raportit ja ma ei ole võib-olla kõikide küsimuste osas nõus siin, aga proua Wikströmi raport tuli tõepoolest äh, välja väga hea arutelu baasiga ja meie jaoks on see väga tähtis, sellepärast et äh, me oleme seda meelt, et komisjoni äh, raportid ja ettepanekud ei ole mingisugune arutelu alus see, kuidas seal räägitakse tegelikult solidaarsusest, näitab kõik, et solidaarsust on väga palju vajaka. ja ka Dublini süsteemi kohta me näeme, et sõltumatu sellest, milline poliitiline positsioon võetakse, on see kõik täiesti rakendamatu ja me ei räägi siin praegu üldse sellest, kas Kreekas me tahame seda süsteemi või mitte või tahame Itaalias või mitte. see lihtsalt ei ole rakendatav, see kukub kokku juba siis, kui pagulaste voog esimest korda kasvab ja meie arust on ka Euroopa Parlamendi ülesanne, tegemist on ju seadusandjaga, Eh, võtma vastu seadusi, kus ei ole selliseid sätteid, eh, mis eh, ei võimalda neid üldse rakendadagi või mis parlamendist mööda lähevad. Need kõige tähtsamatest asjadest, kus me oleme ühte meelt, mitte tehnilistest erisustest. meie oleme seda meelt, et oluline on see, et meil oleks automaatne menetlus, mitte nii, et iga kord hakkame otsustama ja jälle otsustama. siin muidugi on äh, praegu juba sellised menetlused olemas ja neil ei ole mingisugust lisandväärtust, nii et automaatset menetlust on vaja. mis tähendab, et seda oleks võimalik ka kvantifitseerida ja meie oleme arvamusel et, et sada viiskümmend protsenti peaks olema, see isegi peaks olema meie puhul alla saja protsendi, aga see on jällegi tehniline detailne diskussioon, millest äh, on võimalik tulevikus rääkida. täna me räägime Kreekast ja Itaaliast, aga tulevikus võib see olla Saksamaa või Poola või näiteks ka Ungari kui üksainus riik peab vastuvõtukontrolli ja Dublini eelset kontrolli läbi viima, siis äh, ei saa ta sellega lihtsalt hakkama. sest meie jaoks on jah, muidugi äh, oli võimalik vastuvõtukohti luua juurde, aga kui meie käest hakatakse nõudma, et me teeksime seda, mida Dublin öö, äh, ette näeb, siis on selge, et Kreeka ei saa neid asüüli öö, mm, teenuseid pakkuda Dublini süsteemi järgi me ei saa tegutseda, see rikub ära Kreeka, lõhub ära Euroopa süsteemi, see muidugi rakendub ka Itaaliale ja ükskõik millisele teisele eesliini riigile. muidugi juriidiliselt ei saa me seda äh, niivõrd täpselt äh, kirjeldada, me ei taha mingisugust paindlikku solidaarsust võib-olla oleks meil võimalik päri olla mingisuguse kompromissiga, näiteks mingisuguse teise faasiga, nii nagu siis Siili on pakkunud välja oma raportis või midagi muud. iga riik peab vähemalt ja poliitiliselt on see väga tähtis ka, ta peab võtma vastu pagulasi ja samm-sammult äh, on võimalik siis meie võimekusi ka edasi arendada. ja ma pean ütlema, et äh, pakkumise Äh, vabatahtlik äh, külg, see, et vabatahtlikult on võimalik riikidel vastu võtta äh, pagulasi, ei ole aidanud meid. sellepärast, et kolm korda oli meil kaitsetaotlusi ja me saime viis protsenti sellest toetusest, mida me taotlesime e-, esialgselt Euroopa Liiduga kokkuleppel. ning väga selgest äh, Äh, selgelt on näha seda, et Rootsi, Portugal, äh, Prantsusmaa, Holland ja Saksamaa olid need, kes meie poolt inimesi vastu olid võim-, võimelised ja valmis võtma, aga liikmesriigid tervikuna ei reageerinud paraku. nii et kuigi me oleme eriarvamusel ja ka proua Wikströmi raporti suhtes oleme eriarvamusel, on tegemist tegelikult väga hea arutelu alusega. me teeme ka omalt poolt muudatusettepanekute äh, ettepanekuid. Cecile'iga oleme mõneski küsimuses eri meelt, aga selge on, et neid õigusakte, mis praegu kehtivad, ei ole võimalik praktikas rakendada. Cecilia on väga palju ka jõupingutusi teinud, tahan tunnustada neid sõnaselgelt. võtame vähima ühise nimetaja ja sealt edasi hakkame edasi arutama austatud äh, kolleegid, te ju teate, et paindlik solidaarsus on väga ebaefektiivseks solidaarsuseks muutunud. ja ma kuulan ära teie küsimused ja saan siis edasi vastata, aitäh! Um, suur tänu, minister, ütleb esimees. nüüd lähme kohe heade kolleegide juurde. kõnelejate nimekiri on tõesti väga pikk ja arvestades neid väga tähtsaid teemasid, äh, mille minister on juba eelnevatel aruteludel tõstatanud, äh, ootame tema vastuseid, nii et palun ilma igasuguste eranditeta kaks minutit on teil kõneaega, aga palun püüdke hakkama saada ühega, alustame koordinaatoritest äh, ja proua Metsola on esimene, kes sõna saab suur tänu, suur aitäh, äh, minister Musala, suur aitäh, et olete väga avatult meiega kõigiga suht-, suhelnud ja väga tihti andnud ülevaate ka sellest, mis teie riigis toimub. ja teie koduriik on tegelikult ju näinud väga äh, suurt pagulaste voogu viimaste aastate jooksul. Te lõpetasite oma sõnavõttu öeldes, et võtmeks on siin kindlasti solidaarsus ja see on äh, mõte, mida ka meie jagame ja praeguse AKI ülevaatamine ja parendamine peab olema kindlasti just sellele alusele rajatud. kui saate, siis eile rääkisime ju ka sellest, härra minister, aga äkki saate laiendada veidikene praeguseid arve, eh, milline on statistika inimestest, kes tulevad ja kes saadetakse tagasi vastavalt Euroopa Liidu Türgi lepinguga. ja me oleme ka EASO-ga, EASO-ga rääkinud ja teame, et eh, teie valitsusele on ka raha eraldatud selleks, et eksperdid saaksid aidata süülitaotluste äh, menetlemisega. kas saaksite äkki laiendada selles osas, mis on toimunud äh, ja kas te ütlete, et need ressursid, mis on teie käsutuses äh, koha peal, on proportsionaalsed nendele väljakutsetele, mis teie ees pidevalt on? ükskõik, kas siis Kreeka saartel või maismaa osas. kuulan hea meelega ära teie äh, vastused. Äh, proua Sippel, palun sotsiaaldemokraatide nimel. suur tänu ja suur aitäh ministrile, kes tahab alati tulla meie juurde, näidata, millised on olukorra muutused Kreekas olnud. väga paljud kolleegid tahavad küsida ja seetõttu minu keskenduksin siin äh, kahele küsimusele esiteks nüüd, kuna Kreekat survestatakse niivõrd tugevalt, siis ma arvan, et me tõesti hindame teie sõnu, kui kirjeldate, et te ütlete, et ainult mitte ei ole tegemist äh, pagulase arvu suurenemisega Kreekas, aga et viimastel aastatel on äh, olukord ja väljakutsed hoopis ka teises valdkonnas tekkinud, äh, vastavalt siis Türgi kokkuleppele ja nii edasi. Teil on uued ülesanded ja te peate ka nendega toime tulema olles seda öelnud, tahaksin tuletada meelde, et Kreeka on ikkagi praegusel hetkel endiselt mingis mõttes kärpefaasis. nii et eh, kui me vaatame erinevaid väljakutseid just teie riigis ja eriti just saarte piirkonnas, siis mida täpselt ootate, millist toetust äh, olete te saanud Euroopa ametitelt ja agentuuridelt, millist toetust liikmesriikidelt? sest ma olen täiesti nõus sellega, et äh, kui te, me räägime siin paindlikust solidaarsusest, siis see on viinud olukorrani, kus äh, on tobe olukord, mõned liikmesriigid ei anna mitte midagi, aga kui me räägime rahast, tehnilisest varustusest ja ka ekspertidest, siis kuidas olukord on? ja edasi, kui teil on vaja oma kas teil on oma haldusstruktuurides rohkem eh, inimesi vaja selleks, et anda õigusabi, teha taustakontrolli, kas teil on piisavalt eh, võimalusi kontrollida ja kuidagi harida, kvalifitseerida kõigepealt neid eh, töötajaid ja siis kas kärpemeetmete tõttu on teil üldse luba edasisi ametnikke otsida tööle? suur tänu, Birgit. Äh, ECR-i nimel, äh, kas võtate teie sõna, härra Paritso? jaa. tere tulemast veel kord äh, südamlikult siia Euroopa Parlamenti, ütleb kõneleja tahaksin Negeose mere saartest rääkida, siin on vähemalt kuuskümmend äh, tuhat viissada pagulast ja illegaalset migranti äh, lõksus. Te olite alles hiljuti saartel, nii et teate täpselt, milline olukord on. mina ka viimase pooleteist äh, kuu jooksul olin ma nii Lesbosel, Kiiosel kui ka Saamusel. ja need probleemid, mis seal on tekkinud, ei ole seotud kuidagi populismiga, sellepärast et kohalikud elanikud ise on võtnud väga palju pagulasi vastu kaks tuhat viisteist ja kaks tuhat kuusteist aastatel. aga inimesed seda olukorda ei aktsepteeri enam saartel. Nad ei aktsepteeri Euroopa Liidu ja teie tõlgendust. Nad ütlevad, et Türgi Euroopa Liidu kokkulepe takistab seda, et uued tulijad ei saa minna Äh, Kreeka maismaa osale. kus kohast äh, nad sellise informatsiooni leiavad, minu arust ei ole see kirjalikult kusagil üldse sätestatud. teeksin siin omalt poolt äh, väikse ettepaneku, see on härra Avramopuluse vastusele vastuseks nelikümmend protsenti nendest inimestest, kes Egeuse mere saartel kinni istuvad, on kaitset vajavad grupid ja saatmata või üksikult reisivad mehed. siin kuuekümnest tuhandest viiest sajast on siis nelikümmend protsenti sellised inimesed, rohkem kui seitsesada, seitse tuhat, vabandust, on toodud neid maismaa osale ja Moorias on täpselt samasugune kehv olukord. elanikud seal ja tegelikult ka elanike esindajad nendelt saartelt tulevad Brüsselisse, mina ise kutsusin ka nad kohale ja kahekümne seitsmendal märtsil on meil kavas ühtne kohtumine, võite tulla ka kohale, kolleegidega peame siis aru, sellepärast et eh, praegu heidetakse kohalikele elanikele ette populismi, need inimesed tegelikult, kes tuhandeid ja tuhandeid inimesi on vastu võtnud vanasti. ma ütlesin, et mingeid erandeid ei ole, ütleb esimees, nii et mitte keegi ei tohi üle kahe minuti rääkida eh, proua Ents kuue nimel, palun kõigepealt. ei, siiski Cecilia Wikström vabandab esimees ja annab proua Wikströmile sõna. mulle öeldi, et ministriga saan kahepoolselt kohtuda, nii et, et aega säästa, siis ma võtan praegu kõnelejate nimekirjast ennast maha, ütleb proua Wikström. Teie oleks pidanud küll seda tegema, aga aitäh sellegipoolest. nüüd palun proua Ernst. suur tänu mul on hea meel, et olete jälle siin meie ees ja ma arvan, et see on oluline kohtumine peaksime seda väga regulaarselt intervallidega ka tegema, see on meie jaoks tähtis, aga loomulikult ka äh, Kreeka äh, sündmuste jaoks üldiselt. kolm asja huvitavad mind, te ütlesite, et viis protsenti äh, kaupadest ja teenustest, mis Euroopa Liidust on lubatud, on Kreekasse jõudnud. ma tahaksin, et te täpsustaksite seda, mida see täpselt tähendab, mis teile ei toodud või ei osutatud nendest asjadest, mida lubati ja miks see teeb olukorra eriti raskeks Kreeka jaoks? teiseks, pagulaste jagamine, selge, et need kohad, kus nad esimesena tulevad, äh, siis Vahemere piirkonnas Kreeka ja Itaalia, ja kui me räägime nende äh, ümberjagamisest tulevikus, siis mis teie jaoks selles osas olekski tähtsam, meie jaoks on tähtis see, et juba esimest, äh, esimesest päevast peale hakatakse nende jagamisega tegelema ja et siin ka mõjusalt äh, nende riikide eest hoolitsetakse, et, äh, et pagulased jõuaks teistesse liikmesriikidesse. ja siis edasi alaealiste ümberpaigutamise protsess. kuidas alaealistega olukord on? võib-olla saate seda täpsustada. Mm, ümberasustamine, millised probleemid on ja mida komisjoni poole pealt, nõukogu ja Euroopa Liidu tervikuna poole pealt saaks rohkem teha, et teid tugevamini toetada? suur tänu, Kornelia, ütleb esimees ja järgnevalt äh, proua Sargentini, palun. suur tänu teile, esimees, kaks asja on, mida tahaksin mina küsida. esiteks, jõuame selleni, et Türgi kokkulepe äh, on kaheksateistkümnenda või kahekümnenda märtsi kuupäevaga üks aasta vana, ükskõik mis kuupäeva te tahate valida, järgmisel nädalal toimub debatt äh, sel teemal, vähemalt plaan oli selline, aga Rahvapartei ja liberaalid blokeerisid selle ettepaneku. kahju, sest et demokraatlikku kontrolli minu arust Türgi lepingu üle on vaja. samuti tahaksin ma ministri mõtteid kuulata ja suur tänu, et olete jälle meie ees. mis puudutab äh, Euroopa kohtu otsust, äh, öeldes, et nemad ei ole õige osapool, et äh, hinnata, äh, mis toimub inimeste tagasisaatmisega Kreekast Türgi. küsimus, kuhu peab siis inimene pöörduma selleks, et oma demokraatlikku õiguste kaitset nõuda? ja siis ümberpaigutamise küsimus, mis tundub olevat selline mäng. asüüliminister Hollandis on öelnud, et tema ei pea ümber paigutama nii palju inimesi Kreekast, eh, kui ta ootas, sellepärast et eh, neil ei ole nii palju, kreeklastel ei ole nii palju inimesi anda, kui, et eh, Hollandi kriteeriumitele vastata. Nad ütlesid, et kuuskümmend tuhat inimest, kes ümber peaks, saaks paigutatama, on ainult kakskümmend neli tuhat, kes tuleks kõne alla, sellepärast et nad ei vasta kriteeriumitele. Nemad tulid pärast Türgi kokkulepet, neil ei ole õigust ümber paigutatud saada ja neil ei ole õigust, õiget rahvust äh, Äh, mille puhul seitsekümmend viis protsenti või rohkem asüülitaotlustest on äh, positiivne. praegu toimub selline numbritega mäng ja liikmesriigid äh, vähendavad oma numbreid, ütlevad, et tegemist ei ole numbrite või protse-, vaid protsentidega, siis tundub, et Kreeka jääb veelgi suuremasse hätta. suur tänu! suur aitäh ja järgnevalt palun proua Windberg! Tack herr minister för att ni kom hit och eh, tack för att du upp suur tänu teile, härra minister, et olete tulnud ja suur aitäh, et annate meile selle äh, ajakohastatud info. Te ütlesite, et asjad hakkavad paremuse poole liikuma ja et meil on võimalik anda inimestele abi äh, läbi meditsiiniabi ja muu toetuse. no tõsi võib olla, et äh, te hakkate juba vaikselt tingimustele vastama, aga siis vastavalt Dublini määrusele juba oleks pidanud see niimoodi olemagi siis mis puudutab neid inimesi, kes praegu pagulaslaagrites on, siis kui paljud neist on pärit Süüriast? see oleks väga huvitav info meie jaoks, sellepärast et meile endale tundub sageli, et paljud on neist või enamik on neist Süüriast, aga kui palju siis tegelikult on? ja kui paljud on tagasi saadetud äh, Türgisse vastavalt kokkuleppele, see on asi, mis mind huvitab. suur tänu, ah, võtame nüüd äh, siis kõnelejate nimekirja, inimesed, kes on veel sõna soovinud ja Malin Björk, palun kõigepealt. suur aitäh ja suur aitäh, minister, et olete täna siin meie juures. teen lühidalt ja tahan rõhutada, et mõni, enamik teie hulgast on lugenud saja kuuekümne organisatsiooni, vabakonnaorganisatsiooni kokku pandud kirja. see ei ole mitte ainult Kreeka valitsusele adresseeritud, aga, aga tegelikult kõikidele teistele äh, Äh, valitsustele ka, et Euroopa Liidu asüülipoliitika peab kurssi muutma. ja üks asi, mida nad rõhutavad seal, on see, et Euroopa Liit de facto äh, viib läbi sellist poliitikat, et mis äh, silmist ja südamest ja siis piiride kaitsmise po-, jutt juba käis, aga Kreeka saarte küsimus on sama oluline. tegelikult saare Äh, laagrite institutsionaliseerimise tõttu ja me teame, mis kehvad olukorrad seal on, äh, on asi de facto kindel. minu arust peaks nõukogu ja teised institutsioonid tegelema sellega, äh, kuidas saare laagrid kinni panna. ja silmist ja südamest põhimõte tundub olevat Ungari valitsuse lähenemine, mis lihtsalt suunab kõik pagulased kinnipidamiskeskustesse seda tuleb nii parlamendis kui ka nõukogus arutada. ja nüüd äh, mitmed konkreetsed küsimused minu poolt. me oleme kuulnud, et äh, surve ja arutelud käivad, äh, Kreeka peaks õigusandlust kohandama niimoodi, et oleks võimalik inimesed tagasi saata Türgisse. inimesed, inimesi, kes haavatavasse kategooriasse kuuluvad, näiteks alaealised, ei tohiks tagasi saata. kas vastab tõele, et komisjon ja öö, nõukogu sinna suunas survestavad ja mis on Kreeka valitsuse positsioon? millist abi te meie poolt vajate, et sellist muudatust äh, mitte läbi lasta, äh, sest et alaealise tagasisuunamine oleks täiesti mittelegitiimne ja ebaseaduslik? järgnevalt kolleeg Kirkos, palun suur aitäh teile mulle sõna andmast ja tere tulemast, härra minister. me näeme siin nüüd, et äh, kui me vaatame viimast statistikat inimeste päritolu kohta, kes on jõudnud Kreeka saartele, siis äh, süürlaste osakaal on aina väiksem. kas äh, see on seotud nende ähm, keskuste sulgemisega, millest te rääkisite või mis on üldse valitsusplaan nende keskuste osas, mida komisjoni viimadeks selles osas ette näeb, suur tänu? aitäh, Mirtas. Monika Holmajärv, palun järgmisena. härra esimees, härra minister, mul on neli küsimust. esimene pärast seda kui, kui üheksakümmend protsenti esimese menetluse läbinutest esitavad apellatsioonikaebuse ja kohtumenetlus siis neli-viis aastat äh, võtab aega, siis äh, jäävad need inimesed nii kauaks siia ja nad kaebavadki edasi just sellepärast, et nad saaksid olla kindlad, et nad saavad siia jääda. ja ma tahan teada, mida äh, kavatseb Kreeka valitsus teha selleks, et asüülitaotluste menetlust lühendada kuue kuuni, nii nagu see on ka seadustes kirjas teiseks, fondid. Te rääkisite, et te olete ainult viis protsenti vahenditest saanud. mina olen eelarve kontrolli komisjoni liige ja ma näen, et kahjuks Kreeka ei ole võimeline esitama aruandlust, mida Euroopa Liit nõuab selleks, et neid vahendeid saada. ilma dokumentideta ei ole võimalik saada Euroopa Liidu rahasid ja mida kavatseb Kreeka teha selleks, et neid kulusid Euroopa Liidule ka tõestada, selleks et Euroopa Liidul oleks võimalik siis need kulud hüvitada, sest niikaua, kui seda ei tehta, ei ole võimalik vahendeid välja maksta. kolmandaks, ei ole Türgiga siin mitte mingeid reegleid mandri ja äh, saarte vahel, vahel paika pandud ja meil ei ole numbreid ka selle kohta, kui palju on pagulasi eh, mandril. seepärast tahangi teada, miks ikka veel on keskendutud saartele ja mitte mandrile ja teiseks ja Äh, lähtun siin Elli Mikost, seal oli vanasti lennujaam, seal on ikka veel kaks tuhat kakssada pagulast ja sisserändajat ja samal ajal me teame, et investorid seisavad ukse taga ja nemad oleks valmis Kreekasse investeerima selleks, et töökohti luua. see on tõesti, see töötab teile vastu, sellepärast et siin praegu pööratakse rahvas pagulaste vastu. tõesti, lahendage see olukord väga kiiresti, sest muidu võib see endaga kaasa tuua veel lisapingeid, mida kohe kindlasti vaja ei ole. aitäh, järgmisena Elli Schlein, palun. Grazie, president. <clears throat> E, e aitäh, härra esimees aitäh, härra minister, et tulite täna meie ette. Te rääkisite juba natukene Dublini reformist. mina olen kaasraportöör Sotsiaaldemokraatide fraktsioonis just selles küsimuses ja te kritiseerisite ja me jagame seda kriitikat, eriti mis puudutab seda eelsõelumist äh,, ja ka vastuvõetavust, see on jällegi lisakoormaks, mil, mis on pandud eelkõige just riigi õlgadele. sest just nende riigi õlgadele, kuhu inimesed tulevad ja kust nad rahvuskahe, rahvusvahelist kaitset paluvad. kolleeg Wikström ütles ka, et need kontrollid tuleks lõpetada. samamoodi tuleb ka komisjonil äh, piirmäära äh, saja kahekümne protsendilt alandada, sest äh, siis on kriis juba alanud ja nende riikides, kuhu pagulased esimesena jõuavad, ei ole see vastuvõetav. siis eriti üllatas mind ka see, kuidas peetakse arutelusid nõukogus meie räägime siin komisjoni tekstist ja nõukogu räägib seal mingitest fantastilistest lahendustest, mis hõlmavad tõhusat solidaarsust. aga samal ajal ei ole mitte keegi kohustatud solidaarne olema, kõik põhineb vabatahtlikkusel. ja see tähendab seda, et tegelikult olukorda ja probleemi ei lahendata. nüüd veel natukene ka olukorra kohta Kreekas. olen nõus kolleeg Björgiga kas tõesti on tõsi see, et komisjon ja nõukogu avaldavad survet selleks, et nüüd ka alaealisi eh, eriti haavatavaid eh, hakatakse uuesti Türki tagasi saatma. tahan teada, mida teie valitsus sellest ettepanekust arvab, sest see tähendaks ju ka seda, et praegust seadusloomulist olukorda muudetakse. proua Kumes, palun järgmisena. härra minister, nüüd lõpuks aasta on möödunud ja me hakkasime äh, Äh, tööd tegema, esimesed jesiidid äh, on jõudnud Portugali ja on veel sadu jesiite, kes on, kelle taust on kontrollitud ja kes peaksid järgnevatel kuudel Portugali jõudma. minu küsimus puudutab just neid mis puudutab äh, haavatavaid ühiskonnarühmi ja jesiidid seda ju on, sellepärast et nemad on genotsiidi ohvrid. aga on ka teisi haavatavaid rühmi. kas nemad ei peaks olema prioriteetsed ümberpaigutusprogrammis, arvestades just nende haavatavust? ja siis saatjad alaealised, ma jagan siin oma kolleegide muret. Portugali valitsus on isegi välja pakkunud, et nad võtavad saatjad alaealisi vastu. kuid äh, kuna komisjon ja teised tõlgendavad seda teistmoodi, siis nad leiavad, et ta tuleb tagasi saata turvalistesse riikidesse saatjata alaealised, näiteks Afganistani ja seal just eile oli ju terrorirünnak äh, haiglale, nii et see on täiesti vastuvõetamatu ja hullumeelne kas te võiksite meile anda ka infot selle kohta, kui palju paigutati ümber inimesi kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal Kreekast? kui paljud öö, äh, äh, uued pagulased jõudsid Kreekasse eelmisel aastal, kui palju inimesi registreeriti kiirregistreerimiskeskuses? ja peale selle, tõesti ma leian, et meil on vaja demokraat-, demokraatliku kontrolliga sellele täiesti ebamoraalsele Türgi kokkuleppele tahan äh, lihtsalt kontrollida, et kas kõik äh, kolleegid on mul siin nimekirjas, kas olen kellegi kahe silma vahele jätnud? aitäh, kallid kolleegid, et nii distsiplineeritult küsimusi esitasite. ja nüüd, härra minister, tõesti vastake äh, küsimustele. Te võite tõesti võtta nii palju aega kui vaja ja võite kõikidele küsimustele üksikasjalikult vastata jah, vabandust, äh, tõesti, öelge mulle, kui ma midagi ära unustan, sest küsimusi oli palju, paljud ka kattusid. palun vabandust, äh, kui ma äh, oma vastustega teid närvi ajan või need teile ei meeldi, aga ma tõesti tegelikult tulin väga positiivse suhtumisega siia. ma tahan teid aidata ja näidata, milline on reaalne olukord kui palju tuleb Kreekasse rahvast, kui palju läheb tagasi? pärast Türgi Euroopa Liidu kokkulepet äh, tuleb meil umbes sada inimest päevas. ja tagasi viiakse umbes kolmkümmend kuni nelikümmend inimest nädalas. see tähendab seda, et me tõesti rakendame sajaprotsendiliselt äh, seda äh, menetlust ja neid põhimõtteid, et me kontrollime asüüliõigust ja Dublini määrust. Äh, aga samal ajal seda varjupaigasüsteemi kasutatakse ära. kõik, kes jõuavad Kreekasse, paluvad varjupaika, olgu nad Marokost, Alžeeriast, Bangladeshist, kõik. kõigil on ju õigus taotlus esitada aga meie ju maksame selle eest. ma ütlen seda veel kord. on väga, see on ka väga tähtis ka, kui vastata ülejäänud küsimustele. mis puudutab seaduseloomet varjupaigamenetlustes, siis me peame rahvusvahelistest nõuetest rangelt kinni. me tõesti kontrollime kõiki taotlusi, kõik asüüli ja rahvusvahelise kaitse taotlusi ja just sellepärast ongi meil probleeme siin ka tagasisaatmisega Türgisse. ja see viibib. peale selle on meil probleemiks ka see, et meil ei ole piisavalt saanud varjupaigaametist äh, ametnikke, kes aitaksid meil seda menetlust äh, kiirendada. noh, imesid ei ole nemad ka võimelised tegema, aga menetlust oleks siiski võimalik kiirendada. see ei tähenda seda, et meil ei oleks piisavalt vahendeid. ei, ei lihtsalt äh, liikmesriigid ei ole nõus Varjupaigaametit toetama, aga meil on suurepärane koostöö Varjupaigaametiga. ja see, mida ma praegu ütlen, ei ole üldse kriitika Varjupaigaameti suunas. see on tegelikult äh, nii-öelda kriitika liikmesriikide suunas, mis ei äh, saada Varjupaigaametisse piisavalt inimesi tööle selleks, et me saaksime selle probleemi lahendatud Ακούω διαμαρτυρίες από κάτω. Siis oli ka proteste siin. ma arvan, et sellist protestipõhist arutelu me ei saa pidada. tõesti, muudatusettepane-, äh, muudatusi on vaja ellu viia. me saame toetust Euroopa Liidult Äh, ka Euroopa Liidu Türgi kokkuleppe rakendamiseks. ja selle kohta tahan öelda järgmist. minu koduriik on tõesti väga raskes olukorras ja ma tõesti üritan kriitikat tagasi hoida, ma ei taha ka kellegi poole näpuga näidata. ja ma ei taha ka siia tulla ja hakata kangelast mängima, äh, kes äh, lihtsalt ütleb, et me ei ole järjekindlad. ma lihtsalt üritan säilitada külma pead ja öelda, millistes valdkondades äh, äh, süsteem ei toimi ja ma üritan tõesti jääda positiivseks, isegi kui põhjust selleks on vähe. me tõesti saame Euroopa Liidult toetust, me kasutame seda toetust ja ilma selle toetuseta ei oleks me ka ellu jäänud. tõesti, me ei oleks saanud mm, oma jõupingutusi jätkata aga sellega paralleelselt äh, on lugu selline, et see toetus ei ole piisav, seda on kogu aeg vähem kui see, mida meil tegelikult oleks vaja. ja see, mida Euroopa Liit peaks meile andma. ja see abi jõuab ka alati hiljem kohale, kui meil vaja. ja see toob endaga kaasa põhilised probleemid. seda me ütleme ikka ja jälle ning me tahame, et äh, see enam nii ei oleks aga ma ei ole ju siin selleks, et komisjoni või parlamenti kritiseerida või Euroopa Liitu. mina olen siin selleks, et öelda aitäh, aitäh abi eest, mida me oleme saanud ja mul on teile ka palve. palun andke meile abi, kogu abi õigel ajal. ja tahan paluda ka Euroopa Parlamenti, et te sekkuksite ka tulevikus ja jääksite nii aktiivseks, kui olete olnud siiani. ja teil on õigus rändeministeerium luuakse meil esimest korda neljateist aasta jooksul loome me ministeeriumi ja tõesti loome selle nullist. Äh, ja meil on siin tõesti väga palju vaja pingutada, vaadata, mida meil on vaja ära teha ja see on täiesti selge, me teeme seda sellepärast, et probleem on suur, me oleme majanduskriisis, meil on väga raske ja ränk kärpepoliitika ja tõesti väga raske on seda ministeeriumit luua. me saame ka sellega hakkama, aga see võtab lihtsalt natukene aega, jah, me teame, me oleme siin natukene plaanist, ajakavast maha jäänud on vale see, et kuusteist tuhat inimest on saartel. praegusel hetkel on saartel umbes üheksa tuhat inimest ja neliteist kuni viisteist tuhat olid septembrist kuni tänase päevani seal, see on õige. ja me tõesti viisime kõigepealt ära kõige rohkem kaitset vajavad ja alaealised ja sellepärast on meil vaja nüüd ka rohkem pagulaskeskusi, väiksemaid keskuseid kui te olete juba kohal käinud, siis te teate, et kaks protsenti ühe laagri elanikest on tavaliselt kuritegelikud ja see on tõesti ohuks ka teistele, sealse laagri, sealsete laagrite elanikele. nii et tõesti, meil on vaja ka seadusandlust muuta ja me peame tõesti siin äh, midagi ette võtma, sellel ei ole mitte mingit õigustust. Ähm, siis äh, kokkulepped. see ei ole ju Kreeka-Türgi kokkulepe, see on Euroopa Liidu kokkulepe. ja tegelikult ei ole seda ka väga selgelt lahti kirjutatud, aga kõikides rakendamistekstides on siiski see kirjas, mis toimub. meie ju olime sellele vastu ja meie tahtsime olla need äh, kes saavad öelda, et äh, me ei saada lihtsalt äh, äh, pagulasi tagasi. me tahame olukorda saartel tõesti lihtsustada ja inimesi Türki tagasi saata. ma olen tõesti väga palju kohtunud ministritega, kolmeteistkümne ministriga äh, sealhulgas kahe Kreeka ministriga ja kokku olen rääkinud seitsmeteistkümne ministriga Euroopa Liidust. kirjutasime ka härra Avramopolisele, Timmermansile, mitmed ministrid on käinud ka Ker-, ka Türgis, me oleme ka mitu kirja saatnud Türgile tõesti, me ei saa mitte mingeid vastuseid oma palvetele ja meie valitsus ei taha riskida sellega, et me hakkame tagasisaatmisi läbi viima, mis ei ole kokkuleppega kooskõlas, sest see võib kokkuleppe ohu alla seada. ja just sellepärast see kokkulepe ei ole lahenduseks, see lihtsalt annab meile natukene äh, mänguruumi, tõesti parem lahendus oleks parem, ma kuulan hea meelega, kui teil on paremaid äh, lahendusvõimalusi. ränne on tegelikult väga suureks äh, katsumuseks meile, me peame vaatama ka, millised on meie soovid ja illusioonid ja mis on tegelik olukord. tõesti, meil olukord võib väga raskeks minna, rassism, populism, paremäärmuslus äh, hakkavad vohama nii nagu seda juba Lääne-Euroopas on näha, praegusel hetkel olukord Kreekas ei ole ju nii hull populism, härra Marias, ma ei taha kritiseerida, ma olen ju ametilt arst ja tõesti, hirm on täiesti loomulik osa inimesest, see on täiesti loomulik instinkt. näiteks kui on pimesoole põletik, siis eh, ei saa öelda, et see on halb või hea, tegemist on eh, põletikuga ja midagi tuleb selle vastu ette võtta. lihtsalt eh, inimesed on väsinud äh, ja sellised reageeringud on siis täiesti normaalsed. me tahame sellest hirmufaasist välja tulla selleks, et me saaksime lõpuks hakata leidma lahendusi probleemidele. ma juba rääkisin siin äh, sellest, et kõige rohkem katset, kaitset vajavaid me juba viime mujale, teistesse piirkondadesse ja kõik vaatavad seda ka pealt. juulis, augustis äh, tõime me saartelt ära kakssada saatjata alaealist, aga siis jõudsid kakssada uut sinna uuesti kohale. nii et äh, ma ei tea, kas te olete jälginud, milline seal olukord on, aga tõesti, meil on ka saartel siin alaealiste äh, toetamiseks keskused. me Eh, tõesti, meil ei ole siin äh, kuskil politseijaoskondades kinni peetud alaealisi, nad on seal võib-olla paar päeva selleks, et nende tausta välja selgitada. ja juba neli kuud on olukord selline, et mitte ükski alaealine, saadet alaealine oleks kuskil politsei äh, valve all, ei nad on laagrites ja me tõesti tahame luua pigem selliseid väikeseid toetuskeskuseid. veel tahtsin midagi öelda saatjate alaealiste kohta tõesti tundub, et äh, siin ollakse väga silmakirjalikud, igaüks üritab siin äh, äh, olla kõige targem ja öelda, et on tõeline häbiplekk need saatjata alaealised. see on häbiplekiks Euroopale, mitte Kreekale tuhat äh, nelisada uut kohta lõime me viimase paari kuu jooksul saatjad alaealiste jaoks. Need lapsed on Kreekas, neid on praegu umbes kaks tuhat kakssada ja Euroopa võtab nendest vastu um, ainult kuussada viiskümmend äh, ümberjaotamisprogrammi kaudu. mis me ülejäänutega teeme? mis me teeme ülejäänutega? saatjate alaealised näiteks Afganistanist, mida me teeme nendega või ka Iraagist, mis me nendega teie arvates tegema peaksime? siin on juba äh, kinnitatud taotlusi ümberpaigutamiseks nelisada üheksakümmend viis taotlust tehti, nelisada nendest me kinnitasime ja nelikümmend kaheksa on nüüd ka ümber paigutatud. miks selline number? Euroopa Liidu liikmesriikidel ei ole seda probleemi, mis on meil. Nad ütlevad, et noh, kuidas teil ei ole see ikka veel õnnestunud, kuidas te ei ole toetussüsteemi loonud. kakskümmend seitse liikmesriiki kõikide nende kuude jooksul ei ole kuuesaja viiekümne saatja ta alaealise jaoks loonud äh, äh, kodusid ja meie äh, paari kuu jooksul lõime kahe tuhande inimese jaoks kohad. tõesti, kritiseerida on väga lihtne, hakake ka tegutsema. vabaühendused kritiseerivad meid ka, aga siin tuleb väga selgelt välja öelda, milline on lugu. Nemad on saanud väga palju raha selleks, et toetussüsteeme luua saatjate alaealiste jaoks. Nad on ka ajakavast maha jäänud ja tegemist ei ole ju riikidega, vaid vabaühendustega, me ei saa nende tegevust kontrollida. me lihtsalt esitame palveid, samal ajal kui meile esitatakse nõudmisi. härra Seljoniidisega teeme me suurepäraselt koostööd, tegemist on suurepärase inimesega, ta tõesti üritab öö, äh, kõik kuidagi ühe katuse alla saada ja ka öö, EHO peadirektoraat tõesti teeb väga hästi oma tööd, me peame ka koostööd tegema ÜRO-ga ning me üritame tõesti siin kuidagi tasakaalu saavutada. aga nimelt, kui saab mõni vabaühendus raha selleks, et luua toetuskeskust saatjate alaealiste jaoks ja kui seda toetuskeskust ei rajata, siis nemad saavad küll tulla, pöörduda meie poole, öelda, et kuidas on nii, et nende alaealiste jaoks ei ole kohti. ja mina olen see, kes peab vastutama. vastutama projekti eest, millest mina ei ole saanud sentigi. nii et ma arvan, et ka sellest oleks vaja nüüd hakata aru saama. jah, tõesti mis puudutab äh, pagulaste ümberjaotamist, äh, sellega olen nõus, et ümberjaotamist ei toimu tahan praegu veel öelda ka seda, et suurem osa teist, et paljud teist oleksid ka sarnases olukorras. jah, ma tean, paljude jaoks on seal kõigest teoreetiline probleem, aga meil ei ole see teoreetiline probleem, meil on siin tõesti tegemist ellujäämise küsimusega. Itaalia ja minu koduriigi jaoks on tegemist elu ja surma küsimusega meil on siin äh, praegusel hetkel kaheteist tuhande inimese ümberpaigutamises kokku lepitud. sellest kuuekümnest tuhandest, kellest me alguses rääkisime, äh, kolmkümmend kolm tuhat tuli esimesel aastal ümber äh, paigutada. ja nüüd on kaks aastat see ümberpaigutamisprogramm olnud jõus ja ümber on paigutatud kõigest kaksteist tuhat. mul on hea meel, et need kaksteist tuhat inimest leidsid uue kodu, need on kaksteist tuhat inimest minu kodu jaoks äh, vähem. aga vaadake, mis on saanud sellest kahekümnest tuhandest, kui nemad oleks ka ümber jaotatud, siis oleks äh, kakskümmend tuhat inimest vähem, kelle eest me peaksime hoolitsema ja neil oleks ka palju paremad tingimused. pluss sinna juurde veel need kolmkümmend tuhat, mis olid esialgses programmis kirjas ma tõesti ütlen seda nüüd väga ausalt, ma olen inimene, kes ütleb kõik otse välja. tegemist ei ole meie jaoks teoreetilise probleemiga, meie jaoks on tegemist praktilise probleemiga ja ka pagulaste jaoks on, ei ole see teoreetiline probleem, neil on õigus äh, asüülile, nende jaoks on tegemist nende elu puudutava küsimusega. ja muidugi te võite siin kritiseerida, ma õpin ka sellest kriitikast need puudused, mis on laagrites, et üks teine viimane asi ei toimi, jah, muidugi, aga palun aidake meil probleeme lahendada ja hakake Euroopa Liidu otsuseid rakendama. siis oleks meil kakskümmend neli laagrit võimalik kinni panna. keegi ütles, et jah, kuuskümmend tuhat kõigepealt ümberpaigutamiseks, aga tegelikult ainult kakskümmend viis tuhat inimest on võimalik ümber paigutada, sest nad vastavad kriteeriumitele. see on õige vaadates neid numbreid, mis meil siin on, siis tõesti kaksteist tuhat on ümber paigutatud ja kaheksateist tuhat oleks veel vaja ümber paigutada. meie jaoks on tõesti väga tähtis, et need inimesed saaksid Kreekast edasi liikuda, see on väga tähtis ka nende pagulaste jaoks, et nad lõpuks saaksid edasi liikuda. jah, te võite iga päev siin korraldada koosoleku ja Kreekat ja Kreeka laagrit kritiseerida, aga ma palun, et te kord nädalas ka korraldaksite koosoleku, kus te eh, kritiseeriksite seda, et ümberpaigutamisprogramm ei toimi ja et need menetlused peaksid olema kiiremad. saalis räägitakse mikrofonita. ja, ja ma tean, me tõesti pingutame laagrite parandamise nimel, aga samal ajal meid ei võta keegi kuulda, keegi ei võta meilt pagulasi vastu meil ei ole siin mingit kunstlikke, kunstlikku viivitust äh, äh, varjupaigamenetluse puhul, nagu ma ütlesin, ka varjupaigaametil ei ole piisavalt inimesi nende küsimustega tegelemiseks. ma ütlesin, meil on ju tõesti ka varjupaiga öö, äh, küsimustega tegelev amet Kreekas. jah, ma tean, Rootsi ja Saksamaa puhul on see täiesti selge, et neil on migratsiooniametid juba aastast tuhat üheksasada viiskümmend, teil on piisavalt pikaajalisi kogemusi, sest teil on need ametid juba viiekümnendatest aastatest. kui me aga nüüd räägime vastuvõtukeskustest ja no võib-olla, kui olete pärit ka Hollandist, siis teil on kogemusi sellega. Te räägite teenuse pakkumisest, mida on juba aastast viiskümmend kolm pakutud aga meil Kreekas me teame, milline on meie vastutus ja ma ei taha öelda, et me ei vastuta ja ma ei taha siin hakata seda vastutust kellelgi teise õlgadele veeretama, aga meil ei olnud migratsiooniametit ja vastuvõtukeskusi varem. jah, tõesti, me teadsime, et me olime transiitriik, nad tulid sisse, läksid teisest otsast välja, see oligi kõik. nii et on meil kolm aastat Migratsiooniameti vastuvõtukeskus, meil töötab seal kakssada viiskümmend inimest ja nüüd on meil tuhat kolmsada vabandust, kaheksasada viiskümmend inimest, kes tegelevad nende küsimustega. jah, me tõesti areneme edasi, oleme küll ajast maha jäänud, aga tegeleme selle küsimusega. et muide, ega see varjupaiga taotlus ei ole mingi, äh, see, see vajab ka aega, ei ole päris nii, et selle saab kohe läbi vaadata. näiteks Saksamaal kestab varjupaiga menetlus seitseteist kuud. peale selle Genfi äh, kokkulepped äh, ka sellest äh, tuleneb meie jaoks suur oht. Äh, ma tean, me räägime siin diktatuurist, aga samal ajal me teame, et varjupaigusüsteemi kuritarvitatakse. tõesti, meil tehakse väga palju asüülitaotlusi mitte üheski teises ei ole ühe inimese kohta nii palju varjupaigataotlusi nagu minu koduriigis. ja ma tean, siis heidetakse meile ette, et me ei vii neid menetlusi piisavalt kiiresti läbi, me oleme ajast maha jäänud. jah, nii see on, aga vaadake ka äh, asja teist poolt. me tõesti peaksime üritama kõik üheskoos seda probleemi tasakaalu saada. ma olen selle kriitikaga nõus. ma lähen koju tagasi ja ütlen, et jah, me peame veelgi rohkem pingutama, peame veel rohkem pingutama varjupaigamenetluses, aga muide, teie, kes te siia jätate, te peate ka ütlema, et teil tuleb Kreekat rohkem toetada. Te peate juba homme päev seadused vastu võtma selle kohta. meil on vaja ka Varjupaigaametist rohkem toetust, me peame tõesti rohkem abi saama, me saa- ja me peame ju alati ka kinni rahvusvahelisest õigusest. veel kolm asja, ma saan aru, et aeg on otsas me rääkisime siin sellest, et kas survet avaldatakse või mitte, ma ei taha isegi öelda, kas on surve või mitte. siin ei ole tõesti mõtet sellest rääkida, ma olen valitsuse minister ja tegelen oma portfelliga, aga meie leiame, et rahvusvahelise õigusega on paika pandud, et iga asüülitaotlus tuleb eraldi läbi vaatada, igat taotlust tuleb eraldi kontrollida ja täpselt seda me teeme, see on ka meie seisukoht ükskõik millist survet meile ka ei avaldataks. teiseks, äh, vastavalt rahvusvahelisele õigusele tuleb äh, eriliselt kaitset vajavaid inimesi äh, eriliselt kohelda, seda me teeme ka. ja see on väga hea, kuid kahjuks toob see endaga väga suuri kulusid kaasa, aga me jätkame sellega ja kui rahvusvahelist õigust muudetakse, noh, siis võime rääkida muu, muudest lähenemistest, aga praegusel hetkel tuleb sellest niimoodi kinni pidada nüüd lõpetuseks ja see on minu jaoks tõesti väga tähtis, see on mulle väga südamelähedane. siin räägitakse kogu aeg Kreekast. Õnneks nüüd mitte siin libekomisjonis, siin te olete tõesti asjadest hakanud aru saama ja siin räägitakse kogu aeg ka saatjate alaealistest jah, tõesti, nõukogus äh, öeldakse ka, et tuleb hakata menetlusega pihta, tuleb teha kiiresti ja siis räägitakse veel ka piiride valvamisest, et seda kõike tuleb teha. jah, aga minu arvates on see provokatsioon minu riigi suhtes, see on tegelikult äh, Euroopa tsivilisatsiooni äh, ähm, jaoks ka provokatsioon, piirid on meil nagu nad on ja kui keegi leiab, et et seda tuleb vaadata teistmoodi kui rahvusvahelise õigusega paika pandud äh, või mida ütleb Frontex või mida ütlevad teised rahvusvahelised organisatsioonid, nad ütlevad, et meie piirid on kaitstud, me päästame inimesi merel, äh, uppuvaid inimesi, samamoodi inimesi, kes tulevad üle maapiiri, aga ma ei taha, et keegi hakkaks siin kritiseerima seda, et meie oma piire ei valva meil on tõesti piirivalves väga pikad traditsioonid ja tõesti, Visegradi riikidel on tõesti väga lihtne kritiseerida, nemad ütlevad kogu aeg, et Kreeka ei valva oma piire, Kreeka valvab oma piire väga hästi ja samamoodi peame me ka rahvusvahelisest õigusest äh, rangelt kinni. ja veel üks asi. minu poolt ja see on tõesti minu viimane sõna me, see teine, teisene ränne, tõesti, äh, idomeeni on kinni pandud, äh, teisese ja me leiame, et teisene ränne Kreekast Euroopa Liitu on tegelikult tõmbefaktoriks nii Euroopa kui ka Kreeka jaoks. ja praegusel hetkel on lugu selline, et kui tõesti on teisese rändevood, siis äh, on, äh, on neid inimesi umbes sama palju kui aastal kaks tuhat kaheksa, et noh, mitte ühtegi ei ole, see ei ole ju ka vastuvõetav, nii et arvestage sellega. aitäh teile tähelepanu eest, mul pole aimugi, kas vastasin kõikidele küsimustele, kui mitte, siis vabandan selle pärast, mul oli tõesti väga tore teie ette siia tulla ja tulen ka uuesti hea meelega. Eh, minister Mushalas, Johannes, aitäh, härra minister, suur tänu, et siia tulite ja võin ilmselt öelda kõigi meie komisjoni liikmete nimel, et meil on väga hea meel, eh, kui külastate meie komisjoni, teete seda tihti, see on tõesti suureks auks. suur tänu selle arutelu eest, hindame seda väga. nagu te näete, siis tegutseme edasi ja ka eh, ja ma tean, et te peate ühendust ka liikmetega individuaalselt ning suur tänu selle eest. ja suur tänu, et äh, siia tulite, ütleb ka härra minister. kolleegid, meil on veel paar päevakorrapunkti okay.. So let's go quickly with our two points. nii et äh, võtame kähku need kaks punkti läbi, mis meil enne hääletust veel ees on kuues päevakorrapunkt. see puudutab äh, finantseeskirju Euroopa Liidu üldeelarve kohta. ma saan aru, et keegi mind ei kuule, ütleb äh, esimees, aga siiski. härra Vioti asendab äh, proua Tsipel selle päevakorrapunkti juures ja raportöör tutvustab nüüd muudatusettepanekuid komisjoni ettepanekule, niisiis härra Vioti, vabandust, proua Tsipel tutvustab äh, seda siis lühidalt. ja ma vabandan, pean nüüd tagant kiirustama, aga kui saaks seda teha kiirelt, siis äh, oleks mul väga hea meel, aitäh! suur tänu, härra esimees, paraku meie raportöör Daniele Vioti ei saa täna siin meiega olla, kuid äh, ta andis mulle mõned märkused, mida ma saan tutvustada. kõigepealt mõned üldmärkused, nimelt, et komisjoni ettepanekut saab veel parandada libekomisjoni seisukohast. ja siis on lisatud viis konkreetset punkti. kõigepealt läbi vaadatud finantsmäärusega Äh, tuleks siis äh, ette näha eelarveread, mis vastavad, vastavad konkreetsetele eesmärkidele või prioriteetidele. ja see võimaldab äh, komisjonidel lihtsamalt läbi viia eelarve kontrolli neis erinevates valdkondades, erinevates sektorites kasutatakse erinevat arvestusmeetodeid aga kulutused ja kulud äh, laad on ühesugused, nii et tuleks äh, siis äh, lihtsustada seda. edasi ametite läbipaistvuse suurendamiseks peaksid kõik detsentraliseeritud asutused avaldama oma ameti veebisaidil huvide deklaratsiooni see deklaratsioon peaks olema standardiseeritud, võttes arvesse iga ameti eripära siiski. neljandaks, mis puudutab liikmesriikide kontrollimeetmeid, siis see ettepanek äh, vähendab mm, sõltuvust hindamistest ja audititest. mõnedes riikides on need auditid aga äh, piisavalt äh, edukad, nii et äh, komisjon peaks lähtuma just edukatest äh, meetmetest. ja viimaks läbi vaadatud finantsmäärus laiendab liidu usaldusfondide kasutamist ka liidusiseste meetmete puhul. Need usaldusfondid on vastuolulised rahastamisvahendid ja neid tuleks kasutada ainult väga piiratud juhtudel, sest need välistavad äh, parlamendi äh, siis kontrolli ja neid, neist ei tohiks rahastada korraga nii liidu sisest kui ka liidu välistegevust ning neid usaldusfonde tuleks kasutada ainult selliste meetmete puhul, kus kolmandate isikute rahaline osalus on oluliselt suurem kui kuuskümmend kuus protsenti kogu fondi kestuse jooksul ja ainult juhul, kui see on vältimatu see oleks siis äh, esmane info raportöörilt ja kuulan huviga teie võimalikke kommentaare. aitäh, äh, Rahvapartei poolt äh, härra Mistovski, palun. aitäh, meil ei ole palju aega, nii et teen väga lühidalt ja väga kiirelt. ma ütlen seda sa sama, mida olen öelnud juba viimased kolm aastat, aga kordamine tarkuse ema, niisiis punkt punktilt kõigepealt. suur tänu ähm, härra Vjötile selle ettepaneku eest. tegemist on väga tehnilise teemaga ja meie komisjoni, liipekomisjoni pädevused on väga piiratud selles küsimuses. peame siiski võitma selle eest, et Euroopa Liidul ja selle eelarvel oleks piisavalt paindlikkust. et rahastust tuleks võimalik kiirelt ja tõhusalt kasutada Euroopa Liidu sees kriisiaegadel see peab aga käima käsikäes rahastamise tõuse kontrollimisega, nii et meil on vaja äh, tasakaalu paindlikkuse ja kontrolli vahel. teine oluline aspekt on rahaliste vahendite üleviimine valdkondadelt, valdkondades, kus on ülejääk, neisse valdkondadesse, kus rahastusest on puudus. vaadates põllumajandust, siis igal aastal kallatakse sinna tohutul hulgal, ebamõistlikul hulgal rahastust, väga palju sellest läheb lihtsalt kaduma ja samas äh, samas siis äh, sisserände vallas on meil rahastust puudu. nõustun härra Vjetiga ka selles, et meil on vaja paremini struktureeritud äh, eelarvet, et mõista paremini, kuidas Euroopa Liidu poliitikaid rahastatakse. paraku on eelarve ülesehitus juba ette nähtud vastavate eeskirjadega, kus siis äh, erinevad eesmärgid, eelarveread on osaliselt kattuvad ja see on muidugi eraldi arutelu, et kuidas äh, seda võib-olla paremaks muuta. edasi, mis puudutab liidusaldusfonde, siis minu seisukohast, äh, liibe liikmete seisukohast ei tohiks sellise fondi loomise tagajärjeks olla see, et meil ei ole tegevusteks piisavat rahastust, näiteks äh, immigratsiooni vallas, siis äh, detsentraliseeritud asutused. siin ma ei saa nõustuda sotsiaaldemokraatide ettepanekuga ning ma olen arvamusel, et need detsentraliseeritud asutused ja rakendusametid toimivad erinevatel alustel ning neid ei saa kohelda ühesuguselt see ei ole võimalik isegi huvide deklaratsiooni puhul, nagu on siin raportööri ettepanek. nii et ma arvan, et meil on vaja siin leida kompromiss. ja loodan, et jõuame selles osas üksmeelde. aitäh ja ma vabandan, et pidime läbi ruttama sellest päevakorrapunktist äh, seitsmeteistkümnes märts muudatusettepanekute tähtaega ja mul on kahju, et me ei saa pikemat arutelu sellele pidada ja nüüd Peeter Niedermüller, kas soovite, teil on kolm minutit aega ähm, anda ülevaate kolmepäevasest kohtumisest äh, Euroopa Varjupaigaameti küsimuses? suur tänu, esimees, jah, teen väga kiirelt. seitsmeteist seitsmendal veebruaril ja eile toimusid siis kolmepoolsed kohtumised äh, ja need äh, olid üldiselt väga positiivsed, tegime häid edusamme. muidugi on äh, siin lahkarvamusi nõukogu ja parlamendi lähenemiste vahel ja, või siis nõukogu ja parlamendi ühelt poolt ja teiselt siis äh, ähm, asutuste lähenemiste vahel. Euroopa Parlament soovib tugevat äh, tugevat ametit, mis suudaks abistada liikmesriike ja nõukogu arvamused äh, on, et ametid mõjutaks oluliselt liikmesriigid. minu meelest on see tavapärane, et siin ei ole midagi erilist. aga loomulikult on meil ka suuremaid ja väiksemaid konflikte läbirääkimistel. ma toon välja mõned näited, ma ei hakka detailidesse laskuma. suurim probleem on järelevalve. me arutame seda päris läbirääkimiste lõpus, meil on erimeelsusi, mis puudutab koolitusi või ka äh, võimu tasakaalu, tegevdirektori ja nõukogu vahel, kõik need tavalised küsimused. kuid pean rõhutama ka seda, et õhkkond on üldiselt hea, toimub hea koostöö triloogidel komisjoni, nõukogu ja parlamendi vahel. meil toimub ka päris palju tehnilisi kohtumisi ja ka seal teeme tublisid elu, edusamme. nii et ma olen kindel, et me jõuame selle menetlusega lõppu veel, veel Malta eesistumise ajal, tõenäoliselt mai keskpaigaks. ja siis on liibe komisjonile soovi korral anda veel ühe ülevaate. suur tänu, Niiden Üller ja nüüd annan kolmekümneks sekundiks äh, veel ka minut äh, äh, sõna teisele kolleegile. suur tänu kõigepealt ja tahaksin tänada Peeter Nildimäelt hea koostöös ja tahaksin ka omalt poolt kommenteerida. esiteks tuleks niipea kui võimalik see amet luua, aga liikmesriigid on selles nõus, kui nõukogu no, soovis komisjoni ettepaneku ülesehitust muuta. ma ei mõista jätkuvalt, miks, aga ma kardan, et see muudatus viib soovimatute viivitusteni läbirääkimistel. ja teiseks tahan rõhutada tugeva ameti olulisust selline varjupaigaamet, mis saab aidata liikmesriike kriisi ajal, aga ka selline amet, mis suudab neid kriise ennetada me ei taha äh, luua uut õiguslikku alust äh, ainult näil, näilikkuse nimel, vaid Euroopa Liit vajab tugevat ühist varjupaigasüsteemi, selleks peavad liikmesriigid pidama kinni neist reeglitest, milles nad praegu kokku lepivad. kui nad seda ei tee, siis peame tegutsema ja me peame seda tegema õigeaegselt. aitäh! suur tänu ja aitäh, Peeter, veel kord sinu töö eest selle teemaga. no nüüd läheb asi küll keeruliseks, aega on ju vähe, aga no kolmkümmend sekundit saate, ma selgitan kolleegidele, kes just äh, tulid äh, sisse, mis toimub. meil oli väga selline äh, stressirohke hommik, äh, hommikupoolik mul läheb ainult kolmkümmend sekundit, ütleb kõneleja. meil on hea meel, et oleme saanud toetada raportööri tööd ja strateegiat, aitäh! ja nüüd on mul piinlik, ütleb härra esimees, see oli tõesti ülilühike sõnavõtt, see küll teist kena ei olnud pärast seda, kui ma näitasin, et äh, ma olen siin nii närviline. aga nüüd äh, äh, äh härra Pooni viisa liberaliseerimise küsimuses Ukrainale. palun, tal on tema lühikese ülevaate. härra esimees, lugupeetud kolleegid, proua Maria Gabrieli nimel, kes on viisa liberaliseerimise äh, raporti raportöör Ukraina äh, kodanikele tahan öelda järgmist. raportööri soovin kõigepealt tänada komisjoni ja nõukogu suurepärase koostöö eest, mis on toimunud kogu protsessi jooksul. eelmisel nädalal, kahekümne kaheksandal veebruaril jõuti kokkuleppele Euroopa Parlamendi ja nõukogu, Euroopa Liidu Nõukogu vahel Ukraina viisa liberaliseerimisprotsessi osas ja selle kinnitas Koreperi koosolek kaks päeva hiljem täna on liivekomisjoni kord saata tugev sõnum, toetades äh, viisavabastust Ukraina kodanikele. Ukraina on täitnud kõik äh, kriteeriumid, mis äh, Euroopa Liit on seadnud ja on isegi ületanud ootused jätkusuutlike reformide osas. on tehtud olulisi edusamme Äh, sisejulgeoleku äh, piiride äh, kaitse, piirivalve põhiõiguste osas ning raportöör palub meil täna kinnitada seda põhimõtet, et kõik riigid, mis täidavad kriteeriumi, mis Euroopa Komisjon on seadnud, saab tõepoolest ka oma kodanikele viisavabastuse ja pärast kinnitust libekomisjonilt loodame, et äh, et see viisavabastus just võimalikult kiiresti, aga mitte enne juunikuud kaks tuhat seitseteist. tänan teid äh, raportööri nimel, aga mina omalt poolt tahaksin õnnitleda Mariat tema äh, töö tulemuste puhul, aitäh! suur tänu ja tõepoolest palju õnne raportöörile, sellega jõuamegi hääletuse juurde, kolleegid esimene hääletus. Gabrieli raport Ukraina kohta, tervitame ka oma külalisi, kes on siia jõudnud hääletuseks kahekümne seitsmendal veebruaril eh, triloogi kohtumisel jõuti siis kokkuleppele, aga üks kodukorraline küsimus, palun. okei okay,, anyone who has kellel ei ole elektroonilisi kaarte äh,, kellel ei, kellel ei ole hääletuskaarti kaasas, saab siis äh, anda märku käega. aga nüüd lähemegi hääletuse juurde, mis puudutab viisavabastust Ukrainale. härra Boni just äh, selgitas äh, teemat ja saamegi kohe minna hääletamise juurde. no hea küll, Ukrainal on see küll äh, oluline, ütleb esimees. hääletus on alanud. The vote is closed. hääletus on lõppenud kolmkümmend üheksa poolt, neli vastu, üks erapooletu. Okay, we go straight to the next vote. Lähme kohe järgmise hääletuse juurde. the vote um, uniform format for residence permits for third country. Ähm, järgmine hääletus äh, siis äh, puudutab alla au raporti, palun, äh, kas soovite ka sõna? ei, siis sellisel juhul saame kohe minna hääletuse juurde, lõpphääletus, nimeline hääletus ja hääletus on alanud. Vote is closed. hääletus on lõppenud. nelikümmend kolm poolt, üks vastu, kaks erapooletut, palju õnne raportöörile ja nüüd hääletus otsuse üle alustada läbirääkimisi, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. nelikümmend üks poolt, kaks vastu, üks erapooletu, palju õnne raportöörile. sellega on hääletus lõppenud. take notes. Point, point 11. Colleagues, I'm going to go straight to point 11 on the agenda. If you kolleegid, lähen kohe üheteistkümnenda päevakorrapunkti juurde, kui te lahkute saalist, paljud teist seda teevad, siis palun lahkuge vaikselt. niisiis, üheteistkümnes päevakorrapunkt, mis puudutab üheteistkümnenda märtsi resolutsiooni laste seksuaalse kuritarvitamise kohta veebis ja tõesti, kui lahkute saalist, siis tehke seda võimalikult vaikselt üheteistkümnenda märtsi resolutsioon laste seksuaalse kuritarvitamise kohta veebis. It's an important item for some of the colleagues who are staying. oluline teema kolleegide jaoks, kes siin on, nii et palun tõesti lahkuge saalist vaikselt. liikmesriikide poolt ellu rakendamise tähtaeg oli kaheksateistkümnes detsember pidi läbi viia põhjaliku analüüsi, mis puudutab praegust poliitikaraamistikku võitluseks laste seksuaalse kuritarvitamisega ja see pidi siis võtma rakendusraporti vormi, see direktiiv oli detsembri kaks tuhat kuusteist, avaldas komisjon siis rakendusaruande ja seal siis hinnati artikli kakskümmend viis ellurakendamist, mis puudutab veebilehtede äh, blokeerimist, äh, mis ähm, äh, levitavad lapspornograafiat, need on väga olulised dokumendid meil üks parlamendis ja nüüd on nad seal komisjoni, aga komisjoni esindajat ei ole veel kohal. Nad on siia saabumas, vabandan, täna on kord selline päev, ütleb esimees. ma tahtsin anda sõna komisjonile, aga komisjoni esindaja pole kohal, nii et ehk ootame hetke, teeme väikese pausi, kuni komisjoni esindaja kohale jõuab, et tutvustada rakenduse aruannet. ma peaksin ikka alati üle vaatama, kas nad on ka kohal, enne kui neile sõna annan, aga mis teha Just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 You understand Mr Wilmot is here from the commission Are...? saan aru, komisjoni esindaja on nüüd kohal, kas te olete valmis? jaa, olen küll, vabandust, et hilinesin, ütleb komisjoni esindaja. niisiis ähm, tegin oma sissejuhatuse, ütleb esimees, nii et sa, annangi kohe teile sõna selles küsimuses. aitäh! tere päevast, minu nimi on Graham Willett, ma olen küberkuritegevuse üksuse juht Home peadirektoraadis ja olen vastutav küberkuritegevuse teemade eest üleüldiselt ning eh, eelkõige siis eh, võitluse eest laste seksuaalse kuritarvitamise vastu võitlus äh, laste kuritarvitamise seksuaalse väärkohtlemise vastu on äh, väga oluline võitlus ja meil on vaja siin äh, sellist kõikehõlmavat lähenemist, mis siis hõlmaks nii õiguskaitsemeetmeid, süüdistuste esitamist kui ohvrite abi septembris võttis komisjon vastu kaks aruannet, mis puudutab liikmesriikide võetud meetmeid direktiivi ellurakendamiseks. ja ähm, me eelkõige hindasime siis nende tõhusust. Äh, rakendusaruanne siis käsitleb seda, kas liikmesriik on täielikult üle võtnud äh, kõik kõik meetmed, mida direktiiv ette näeb, siis äh, see on juba valmis, samas kui vastavuse äh, aruanne vajab veel lõpuleviimist äh, koostöös liikmesriikidega. nüüd ähm, aruanne puudutab artiklit kakskümmend viis ja jõuab tulemusele, et on tehtud väga olulisi edusamme liikmesriikides, mis puudutab Äh, siis kriminaalkoodeksi äh, muutmist ja ka koordineerimise parandamist äh, siseriiklike osapoolte vahel. meie analüüs näitab kolme valdkonda, kus oleks vaja teha veel lisapingutusi. kõigepealt ennetus. tundub, et see on liikmesriikides kõige nõrgem valdkond, eelkõige mis puudutab sekkumisprogramme või meetmeid ja ka selliseid, mis äh, toimuvad vabatahtlikul alusel pärast äh, kriminaalmenetluse lõppu. teine valdkond on äh, lapsohvrite abistamine mm, ja nõustamine, eelkõige siis, kui ohvri iga ei ole kindlalt teada, samuti ohvrite perekondade toetamine ning laste abistamine menetluse ajal. kolmas valdkond, kus on vaja teha lisatööd, puudutab äh, juurdlusi ja süüdistuse esitamist, eriti mis puudutavad materiaalkaristusõigust. tooksin siin välja kolm aspekti. kõigepealt ähm, seksuaalne ahvatlemine äh,, siis äh, sundusabil, siis äh, äh Äh, lapspornograafia tootmine ja levitamine ning äh, lapspornograafia, juurdepääs lapspornograafiale äh, nüüd, mis puudutab selliste veebilehtede mahavõtmist, kus, mille kaudu levitakse lapspornograafiat, siis liikmesriigid on siin teinud olulisi edusamme, et takistada lapspornograafia levikut. mõned olulised raskused, mis ees seisavad, on sobivate kaitsemeetmete loomine, kui liikmesriik otsustab blokeerida internetikasutajate juurdepääsu teatud veebilehtedele enda territooriumil ning äh, laste seksuaalse kuritarvitamise äh, materjalide kiiret eemaldamist äh, liikmesriigis ka vastavalt Euroopa Parlamendi kahe tuhande viieteistkümnenda aasta raportile laste seksuaalse kuritarvitamise kohta. kui nüüd vaadata edasisi samme, siis äh, aruanded äh, hindavad seda, millised seadused on äh, loodud, mitte ka seda, kuidas need praktikas rakenduvad, nii et järgnevalt hakkame seda hindama. meil ei ole hetkel plaani teha ettepanekuid direktiivi muutmiseks, sest et me leiame, et on tehtud äh, olulisi edusamme olemasoleva direktiivi elu rakendamisel. toetame jätkuvalt liikmesriike, et aidata neil saavutada piisav mm, ellurakendamise tase, seda kahel viisil, kõigepealt me püüame tagada selle, et siseriiklikud õigussätted tõepoolest rakendavad ellu direktiivi, kui vaja, siis võtame ka meetmed vastavalt aluslepingule, et eh, tagada nende kiire ja täielik ellurakendamine. edasi me vahetame ka parimaid äh, tavasid üle Euroopa ning rahastame ähm, vajalikke projekte, näiteks äh, äh, näiteks siis mm, usaldustelefonide loomine ja taotleme ka Interpoli tegevust kolme koma kuue miljoni suuruse grandi kaudu, et parandada rahvusvahelist äh, koostööd, äh, loomaks äh, vastav andmebaas ning samuti rahastama teavituskampaaniaid üle-euroopaliselt Euroopa ühendamise rahastu kaudu ja samuti me rahastame rahvusvahelist koordineerimist parimate tavade vahetamiseks ülemaailmse laste seksuaalse kuritarvitamise vastase võitluse võrgustiku kaudu, et parandada avalikkuse teadlikkust ja vähendada lapspornograafia kättesaadavust. seda algatust on sel aastal tugevdatud Ühendkuningriigi algatuse kaudu We Project, mis hõlmab enam kui seitsekümmet äh, riiki ja rahvusvahelist organisatsiooni. lõppkokkuvõtteks arvame, et direktiivi ülevõtmine on osutunud väga oluliseks sammuks õiges suunas, kuid nagu kahe tuhande viieteistkümnenda aasta resolutsioonis olete ka välja toonud, on siin mitmeid teemasid, millega tuleb veel põhjalikumalt tegeleda eh, ning uurime neid tulevikus lähemalt. suur tänu tähelepanu eest! Um, jah, see oli väga huvitav, suur tänu ja nüüd annan sõna raportile, palun, eh, Anne-Maria Kuratsapilt. suur tänu, Claudia, suur tänu ka komisjonile nende aruannete eest, need on suurepäraseks aluseks meie tööle. samas me mõistame täielikult ja nõustume komisjoni hinnanguga, nagu just ütlesite, siis saab veel enamat ära teha selles osas, kuidas direktiivid rakenduvad praktikas loodan, et komisjon saab meile ka rohkem infot selle kohta anda kuulamisel kahe tuhande viienda, kahekümne viiendal aprillil me teame, et on raske nende, selle kohta infot seada liikmesriikides veel või hindamisi, aga siiski. ning üks oluline probleem, millest ole, mille tõi välja ka komisjon, just ennetus. me oleme variraportööridega juba kohtunud esialgseks tööks, meil on toimunud kuulamine Rahvapartei fraktsioonis ja ma pean ütlema, et mõned meist olid üsna šokeeritud sellest, mida meile rääkisid Interpol ja Europol selles osas, mis toimub niinimetatud deep webis ja dark webis. last, nii noorte laste kuritarvitamine nagu ka, kaks aastat nii et ähm, on väga oluline, et liikmesriigid on siin tehtud edusamme, on väga oluline seda tunnustada ja ka kodanikuühiskond on mänginud väga olulist rolli seal direktiivi elu rakendamises, teadlikkuse tõstmisel, kultuuri muutmisel, ka ohvrite abistamisel, kuid äh, see kuritegevus on ka mitmekesistunud, toimub nii veebis kui ka päriselus ja on oluline rakendada selliseid karistusi ja meetmeid, mis võimaldaksid äh, selle vastu võidelda ja aitaks ka neid äh, ohvreid, keda kuritarvitatakse väljaspool veebi. ma tahan rõhutada ka seda, et tegemist ei ole aruteluga ähm, vabaduse üle internetis, vaid küsimus on võitluses kuritegevuse vastu ja meie ühiskonna kõige nõrgemate liikmete laste äh, kaitsmises. nii et tahan seda väga selgelt öelda. kuidas me siis praktikas äh, veel võiksime toimida? piiriline kuritegevus on jätkuvalt suur probleem, meil on vaja paremat koostööd liikmesriikide vahel, kuritegelikud võrgustikud, mis tegelevad laste kuritarvitamisega, on väga keerukad äh, ning äh, õiguskaitseasutused on silmitsi väga suurte raskustega nendega toimetulemisel. selleks on vaja, et ka seadusandlus oleks tulevikukindel ja oleks võimalik seda kuritegevust jälida ka veebis. niisiis on oluline pidada konstruktiivset dialoogi liikmesriikidega, anda neile soovitusi selle kohta, kuidas parandada direktiivi elu rakendamist, tuua selgust mõnedesse valdkondadesse, kus ei valitse veel piisav selgus, parandada õiguskindlust, lihtsustada rakendamist ning samuti on oluline mõelda ka neile trendidele, mis sellases kuritegevuses toimuvad Äh, näiteks ähm, kättemaksu, äh, pornograafia, äh, väljapressimine pornograafia abil, et see on muutumas tõeliseks ohuks noorele põlvkonnale, kes tegutseb väga palju internetis. me tooksin mõned konkreetsed näited, me räägime noortest inimestest, nende eludest, mis saavad hävitatud. näiteks üks noor naine, Tatjana, kes sooritas enesetapu ja see on üha kasvav trend noorte inimeste hulgas, kes siis Facebookis laivis äh, sooritavad enesetapu ja seda tegi seda sellepärast, et äh, üks video äh, tema vahekorrast oma poissõbraga levis internetis või siis no juhtum noorest, kes vägistati diskol ja seda filmiti ning levitati Äh, sotsiaalvõrgustikes peeti seda naljakaks. nii et mis siin toimub, on see, et trivialiseeritakse ja pööratakse naljaks väga tõsised kuriteod tüdrukute ja noorte naiste vastu. me peame ka palju rohkem tegema koostööd ettevõtetega. ning me peame ka julgustama neid leidmaks uusi viise, et tuvastada ohvrid, et teha koostööd, et nad teeksid rohkem koostööd õiguskaitseasutustega, et toimuks ka vastutuse jagamine. meil toimus ka kohtumine mm, laiendatud töörühmaga, mis tegeleb selle teemaga ja on läbi viidud väga häid äh, uuringuid selle kohta, kuidas laste kuritarvitamine veebis on kohutav ja väga laialt levinud nähtus. ja tõepoolest on väga oluline keskenduda ka ennetusmeetmetele võimalike äh, kurjategijate tuvastamisega ja mida, mida siis teha ka retsidiivsusega, sellega, et paljud isikud eh, siis eh, sooritavad need kuritegusid korduvalt, eh, neid profileerida, teha kindlaks, miks nad neid kohutavaid kuritegusid toime pane, panevad. ja võimaldada liikmesriigid rohkem infot omavahel vahetada selle kohta. nüüd nagu komisjon ka mainis, abiliinide loomine, nende rahastamine, see on ka väga oluline härra esimees, see oli lühike ülevaade sellest, kuidas mina kujutan ette meie äh, raporti edasist arengust, ootan koostöö, jätkuvat koostööd variraportööridega, komisjoni ja eesistujaga, suur tänu um,! suur tänu! kohe annan sõna variraportööridele. härra Skripek ja proua Kriisbek. kas teie olete ka variraportöör? Teie räägite kõigi nimel, mulle tundub, ma tean kolm variraportööri on meil siis. neli. täna on jälle selline päev. viis äkki, viis tuleb äkki. Birgit, sotsiaaldemokraadid. mul ei ole täna päris asjad kontrolli all. Pole hullu kahjuks Merjam Taali ei saanud täna siia tulla, tema on meie variraportöör ja ta pidi oma koduliikmesriiki minema. nii et räägin natukene tema muredest täna hommikul. kõigepealt tervitame komisjoni raportit. hoolimata sellest, et paistab, et ähm, selleks on kulunud aega rohkem, kui algselt plaanis oli. aga nüüd on asjad paigas ja arutelu saab komisjonis aset leida mõlemad äh, raportid on heitnud pisut valgust äh, nendele erinevustele, mis meie liikmesriikide vahel on. ja on näidanud, kus meie liikmesriigid peavad tegema enam selleks, et äh, veebis lapsi kaitsta. samas on siin asjakohale juhtida tähelepanu sellele, et suur osa liikmesriikide pakutud infost kahjuks ei olnud lõplik ning ähm, rakendus raporti täispotentsiaali ei saanud ära kasutada. meie variraportöör kavatseb tõstatada küsimused nagu näiteks uute nähtuste äh, vastu võitlemine, nagu näiteks kättemaksu, porno, äh, siis äh, sotsiaalmeediaettevõtete rolli suurendamine laste seksuaalse kuritegevuse vastaseks võitluses internetis suured äh, sotsiaalmeediagigandid, nagu näiteks äh, Facebook, on saanud suure kriitika äh, märklaudadeks, kuivõrd nad ei ole piisavalt tegutsenud, BBC ajakirjanikud on avastanud rikkumisi, millele ei ole vahele astutud. meie eeskirjad taha, tahame tagada laste kaitse, nende õiguste kaitse ning äh, põhiõiguste kaitse seaduskuulekatele kodanikele. meie variraportöör rõhutab, et ta ootab pikisilmi võimalust teha koostööd raportööri ning teiste variraportööridega selle teemaga seoses ning ootab põnevusega maikuusse plaanitud kuulamist. suur tänu, Birgit! härra Skripek, Euroopa konservatiivid ja reformistid. suur tänu, mina teeksin, esitaksin mõned küsimused komisjonile. loodan, et komisjon neile ka vastab. paistab, et komisjon on rahul ning leiab, et liikmesriigid on ülevõtmisega nagu kord ja kohus üle saanud, aga kuidas aidates neid lapsi, kes on praegu seksiorjadeks? millised on komisjoni ettepanekud äh, ennetavaks tegevuseks pornograafia tarbimisega äh, seoses näiteks, kus kasutatakse ka alaealist? kõige rohkem huvitab mind see, et isegi kui äh, nõudlus on vähenenud, siis Rootsi mudeli kasutuselevõtu tulemusena kas on veel me-, mehhanisme, mis aitaksid äh, selle direktiivi mehhanismi suurendada? ja nüüd äh, slovakikeelne sõnavõtt minu poolt, kui lubate. Chvíli, zatiaľ čo tu sedíme a diskutujeme o implementácii tohto zákona. sellest ajast, kui me siin istume ja räägime selle õigusloomelise ettepaneku rakendamisest äh, väärkasutatakse meie lapsi liikmesriikides ja tegemist on väga tähtsa probleemiga. see on väga raske probleem just äh, nende laste vanematele ka. nii et me tõesti üritame siin oma seisukohti välja töötada, meil on siin kuussada erinevat äh, sätet Ähm, laste ja ohvrite kaitsmiseks äh, ja neid tuleb hakata rakendama. me teame, et tegemist on keerulise küsimusega, me teame, et põhjused on keerulised ja tegelikult äh, sõltuvus pornograafiast äh, mängib siin ka väga tähtsat rolli ning me ei tohi ära unustada ka pedofiile. me ei tohiks mitte ainult süüdistusi suurendada, kui me probleeme soovime lahendada, vaid me peame ka abi pakkuma, psühholoogilist abi eelkõige, selleks et nende inimeste mõttemaailm muutuks. me ei saa muidugi eeldada, et keegi ei käitu edasi samamoodi ja tegelikult pornograafia ja pedofiilia puhul on tegemist tõesti väga raske sõltuvusega ja seepärast on tõesti väga tähtis panustada käitumismustrite muutmisele. me peame vaatama ka seda, kuidas seksuaalsust meedias näidatakse. mina, kui olin Slovakkia parlamendi liige, alustasin kampaaniat selleks, et näidata, et äh, alasti keha ei ole vaja äh, kogu aeg meedias näidata, isegi kui meil on sõnavabadus. aga niikaua, kui me ei saa ühiskonnas hoolitseda selle eest, et alasti keha ei pakuta kui mingit toodet, sisutut toodet, siis äh, me tegelikult äh, toetame äh, sõltuvust seksuaalsetest äh, praktikatest, mis võib-olla ei ole kõige soovitumad. nii et me tõesti peame mõtlema ka selle peale, et alasti kehade näitamine meedias võib endaga kaasa tuua pornograafia ja pedofiilia. see on tõesti äh, laste ärakasutamine ning see lõhub ära naiste, äh, see lõhub ära laste süütuse ja ilu ja meie tegelikult on ju meie kohustuseks seda hoopis kaitsta. nii et äh, ma toetan raportööri lahenduste leidmisel selleks, et liikmesriigid seda määrust saaksid võimalikult kiiresti rakendama hakata. aitäh! Uh, uh, aitäh! Alde variraportöör Natali Kriis-Kriisbeck, palun Natali, suur tänu, esimees! paar sõna kiiresti selle teksti kohta väga strateegiline ja oluline tekst nii kõige haavatavamate kaitse seisukohast, aga ka sellest seisukohast, milline on eurooplaste kujund äh, Euroopa Liidust. suur tänu ja mul on väga hea meel, et kolleegid selle teema on tõstatanud, ma arvan, et tegelikult selle teemaga tuleb tegeleda kiiresti, see on äh, see on seotud paljude teiste väga tähtsate teemadega, me oleme sellega siin juba tegelenud kaua nii ühed kui teised ähm, on olnud teadlikud äh, sellest, milline on olukord liikmesriikides, äh, see on teil meile muret valmistanud, oleme saanud aru, äh, et et nii Europol kui teised organid on juhtinud tähelepanu probleemi tõsidusele, oleme olnud teadlikud selle probleemi tõsisusest ja me just kuulsime, mis juhtub äh, sotsiaalvõrgustikes ja veebis. see on täiesti äh, põlastusväärne ja kohutav. ja me ei taha siin, äh, siin ei ole probleemiks, kas vabadus või võrgus või mitte, me peame sihipäraselt oma teed tööd suunama ning kasutama head tavad ära, toetama liikmesriike, sellepärast et tegemist on täiesti kuritegelike äh, rikkumistega, äh, kus äh, ohvriteks on lapsed. mõned küsimused ka. ehkki aeg on napp, raport on väga selge ja ütlete siin üsna realistlikult, et palju on jäänud veel teha. tsiteerin siin raportit direktiivis tuleb pöörata tähelepanu kõikide nende teemade lahendamisele, edendamisele, ennetus, abi, õiguskäsitlus, aga sellega on tegeletud juba, juba kuus aastat ja ülevõtmine on möödas, peaks olema möödas ja aga paistab, et tegevus ei ole olnud piisavalt tõhus nii et äh, paistab, et mingisugused äh, tõsised takistused äh, on, mis on ta-, mis ei ole aidanud meil saavutada seda, me oleme tahtnud. ja samas on tegemist nii prioriteetse teemaga. kõigepealt sisust teatamine ähm, ja liikmesriikide meetmed selles valdkonnas, sisuga seoses nõndanimetatud hotline'id ma olen seda juba varem öelnud, aga tegelikult on erinevaid mudeleid, äh, on äh, avalikud organid, äh, vabaühendused, eraüksused, kas olete tähele pannud, kas on mõni mudel, mis töötab paremini? ma ei tahaks siin mingit eeskujulikku riiki, aga kas erinevate lähenemisviiside vahel on midagi, mis on tõhusam kui teise ja kas need hotline'id, abiliinid on piisavalt varustatud? kuulsin hiljuti, et äh, sellised äh, hotline telefonid ei äh, saa oma juurdepääsu sisule ja kuidas nad saavad siis reageerida adekvaatselt, kui neil seda ei ole ja rahastamise küsimus on, on ka üks küsimus, mida tuleb täpsustada, see on väga tähtne, tähtis valdkond, kui me tahame liikmesriikidele piisavalt toetust osutada. ja minu viimane küsimus Ameerika Ühendriikides on oma sisu jälitamise tehnoloogia seadusega kohustatud seda kasutades on äh, suurem võimalus, äh, et äh, me oh, süüdlased kurja oh,, kohtu ette toome ja kaitseme lapsi, see, sellel on ka ennetav ja hirmutav roll, kas seda tehnoloogiat kasutatakse ka Euroopas ja kas sellel on ka tulemusi ja kui on tulemusi, kas siis ei peaks seda üldsegi levitama selliste kurjategijate jälitamine hirmutab kindlasti neid ja ehk nad kohkuvad tagasi. meie, eurooplased, ei saa sellist praegust olukorda lubada jätkata um,. We, we, jaa, suur tänu. Anne-Mari, kell on nüüd juba üks. Jean, ei soovi sõna? hommik oli tihe siin oli variraportöör juba mitmes küsimuses, Anne-Marie, kell on juba üks läbi, võib-olla võta ühe minutiga kokku ja siis on kõik, kui komisjon just ei soovi Natali küsimustele vastata, aga muidu ma tahaksin lihtsalt tänada oma variraportööre ja öelda, et me, mul on hea meel, et meil on ühised eesmärgid ning meil on igati alust konstruktiivsele koostööle. kas komisjon soovib vastata Natali Kriisbeki küsimustele? ühe lausega võib-olla jah, muidugi. ma arvan, et tegelikult esitasid kaks liiget küsimusi, katsun võimalikult kiiresti vastata nendele küsimustele. kõigepealt äh, viivitused, äh, mitmed liikmesriigid äh, jäid maha meile ülevõtmisest teatamise ajakavast, avasime viieteistkümne liikmesriigi suhtes rikkumismenetlused hilise teatamise küsimuses, nendega oleme nüüd lõpule jõudnud ning oleme asjadega edasi läinud. sealhulgas raportiga ennetustegevus, jah, see on tõesti oluline kui me tahame sellest õigusaktist äh, optimaalset kasu saada, ohvreid võimalikult hästi kaitsta ja see on meie tähelepanu keskmes lähitulevikus, vaatame, kuidas liikmesriigid on üle võtnud äh, asjakohaseid sätteid ning vaatame, kuidas on võimalik asju parandada ning äh, kui vajalik, võtame, asume ka rikkumismenetluse teele. viitasite Rootsi mudelile, direktiiviga juba on tagatud see, et last ei kriminaliseerita ja nõudluse vähenemine, potentsiaalne nõudluse vähenemine sõltub äh, suuresti toetusest, mida pakutakse potentsiaalsetele äh, rikkujatele. ja me, me püüame juba direktiivis olevaid ennetusmeetmeid äh, veelgi parandada. mis puudutab hotline'ide kasutamist, siis ainult üks hotline ei saa materjaliga tutvuda, see on Itaalia hotline, me oleme ametivõimudega ühenduses, vaatame, kuidas olukord saab parandada, sealhulgas häid tavu jagada. ja viimane küsimus, ennetav lähenemine ja Ameerika Ühendriigi äh, tööstusest lähtuv mudel, äh, vabandage üks hetk. Yeah, so known content can be characterized through technical means to allow it to be ja äh, sisu äh, tehnilistest parameetritest lähtuvalt äh, kiiresti iseloomustatakse ja keelustatakse selle levik internetis kiiresti üks küsimus oli veel. parim tehnika, parimad haldusmeetmed, parimad õigusaktid, nende kaudu püüame eh, jagada liikmesriike häid tavu omavahel ning toetada liikmesriike. see on eh, üsnagi iseloomulik meie tööle. aitäh! Anne-Maria raportit tutvustama kolmeteistkümnendal mail. suur tänu talle tehtud töö eest, suur tänu ka variraportööridele sel tähtsal teemal aitäh! ja sellega lõpetame täna hommikuse koosoleku. ja pärastlõunal ootab meid ees kummaline pooletunnine koosolek kõigile, kes soovivad läbi astuda. siis kell kaks kolmkümmend, palun. kohtume pärastlõunal, kallid kolleegid.